kallid kolleegid, daamid ja härrad. palun istuge oma kohtadele. me peame päevakorra kinnitama päevakorrapunkt number üks, selleks on päevakorra kinnitamine, proua Šake eh, peab eh, varem lahkuma kui algselt plaanitud ja seetõttu ta tahab, et me tema raportit eh, esimesena hääletame, kas keegi on selle vastu. kui ei, siis me tegutsemegi selliselt. juhatajana mul teadaandeid ei ole ja Äh, seega liigumegi kohe päevakorrapunkti number kuus juurde, milleks on äh, Schake raport, mis puudutab digitaalse vabaduse strateegiat. proua Schake, kas te soovite ka midagi öelda? enne seda, kui me siis otsustame teie saatuse üle. kui ei, siis äh, hakkame hääletama number üks, suuline muudatusettepanekud kõigepealt suuline muudatusettepanek, kes on poolt? vastu? erapooletud? Äh, see on vastu võetud. ja nüüd kompromiss üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud edasi äh, üheksateist üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda hääletamine on lõppenud kakskümmend viis poolthäält, kolmkümmend kaks vastuhäält tagasi lükatud. suuline ettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd liigume edasi eh, kolmekümne kolmanda juurde, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm, kes on poolt? Äh, elektrooniline hääletus siiski, ütleb härra esimees. hääletamine lõppenud äh, kolmkümmend neli poolthäält, kakskümmend kolm vastuhäält, see on vastu võetud. Äh, kolmkümmend neli kahes osas, kes on esimese osa poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli, kes on poolt? teine osa. oli see, kas pole? hääletamine on lõppenud. kolmkümmend kaks poolthäält, kakskümmend neli vastuhäält, see on vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud Äh, kontrollime seda. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaheksa poolthäält, kolmkümmend üks vastuhäält, see on tagasi lükatud. kompromiss viis, kes on poolt? ei, siiski äh, muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ka nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt? vastu, vastu võetud nelikümmend kaheksa, ei siiski viiskümmend, kes on poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, suuline ettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, viiskümmend üks langeb ära, äh, viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd liigume edasi viiekümne seitsmenda juurde, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletud, kontrollime seda hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. Äh, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud hääletus on lõppenud. see on vastu võetud kahekümne üheksa poolthäälega. ja nüüd kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime kuuekümne seitsmendat hääletamine on lõppenud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda hääletamine lõppenud.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 kaheksakümmend seitse poolt, vastu. Äh, kaheksakümmend seitse, hääletame seda elektrooniliselt hääletamine on lõppenud kolmkümmend üks poolthäält, kolmkümmend kaks vastuhäält, see on tagasi lükatud. härra Salafranca, palun. dejar constancia de que mi tarjeta de voto está llegando mina hääletasin vastu, ma palun, et te sellega ikkagi arvestaksite, see niikuinii minu hääletuskaart siia kohale jõuab, nii et vastu hääletasin. Eh, eh, see on tagasi lükatud. ma ei hääletanud, see on teie probleem, ütleb härra esimees. Eh, nii et eh, kui nüüd eh, need andmete hääled juurde arvestada, siis on kolmkümmend kaks kolmekümne kolme vastu tagasi lükatud. nüüd kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd üheksakümmend viis. Äh, see langeb ka siiski ära. üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt vastu erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üheksa ei, sada üks ka mitte, sada kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükata. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada viis, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kuus poolt vastu erapooletud, vastu võetud. sada kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kümme, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada üksteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd sada neliteist kahes osas. esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, teine osa, vastu, erapooletud tagasi lükatud. sada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitseteist, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud. viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa, kes on poolt, vastu kontrollime seda. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend kaks poolthäält, kolmkümmend üks vastuhäält, see on äh, vastu võetud ah, härra Salafranca on vastu ja see on siis kolmkümmend kaks kolmekümne kahe vastu tagasi lükatud siiski. ja nüüd kümme, kes on poolt,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 Inta kuus, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Inta kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Inta üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Inta kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Inta üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Inta kaksteist ja ainult teine osa esimene on juba hõlmatud, kes on teise osa poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, Inta kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd eh, liigume edasi eh, elektroonilise lõpphääletuse juurde hääletamine on lõppenud. ja kuna härra Salafranca on ka poolt hääletanud, on äh, see ettepanek äh, viiekümne seitsme poolthäälega ja viie erapooletuga ja mitte ühegi vastuhäälega vastu võetud. palju õnne teile, kallis äh, kolleeg, te võite nüüd lipata oma järgmisele kohtumisele. Und äh, wir kommen damit zum ja nüüd liigume edasi päevakorrapunkti number kolm juurde, milleks on härra Ruita Vaarese raport. kas keegi soovib sellel teemal midagi öelda? kui ei, siis äh, me saame liikuda hääletamise juurde. Äh, kolmkümmend kuus poolt vastu. Äh, me peame seda elektrooniliselt kontrollima. hääletamine on lõppenud. nelikümmend kaheksa poolthäält, kaheksa vastuhäält, see on vastu võetud TV1, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. E, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. E, ja nelikümmend kolm on sellega lahendatud, nelikümmend neli, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu. kontrollime seda. muudatusettepanek nelikümmend viis. hääletamine on lõppenud kakskümmend seitse poolthäält, kolmkümmend kuus vastuhäält tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud sama enamusega. nelikümmend kaheksa poolt. Eh, niisiis ja mitte nelikümmend seitse, aga nelikümmend kaheksa kuna nelikümmend seitse on ainult eh, lingistiline muudatusettepanek, kes on poolt, nelikümmend kaheksa, vastu, erapooletud, vastu võetud. TV2, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TV3, härra Tavares, palun. From, from the debate that we had yesterday eile me toimus äh, eh, toas äh, eh, arutelu ja ma olen positiivselt meelestatud TV muudat-, muudatustele ja seetõttu on minu ettepanek hääletada plokis järgmisi TV muudatusettepanekuid, kui fraktsioonid selle ettepaneku vastu ei ole, sellepärast et see säästaks meil aega. kas see kehtib kõikide TV ettepanekute kohta või ainult nende kohta siin? kõikide kohta, kas me võime hääletada kõikide TV muudatusettepanekute osas plokina? jah. kes pooldab TV muudatusettepanekuid? vastuväiteid minu arvates ei ole nendele muudatusettepanekutele. või see ei ole nii? hääletame siis plokina. niisiis TV2 kuni TV12, kas te olete sellega nõus, kes pooldab seda plokki? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud hääletame eh, TV4-ga eraldi, kes pooldab TV4? vastu? erapooletud? vastu võetud. nelikümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, suuline ettepanek üks, kes on poolt? jah härra Salafranca. suur tänu, härra esimees, minu fraktsiooni variraportöör on praegu Kodanikuõiguste komisjonis, äh, hääletab teise raporti üle, nii et äh, sama kehtib siin, mida me juba enne ütlesime, siis ka suulise muudatusettepaneku number kaks osas härra Taares, jah, lugupeetud esimees, meil oli Rahvapartei äh, variraportööri Kinga Kalliga kohtumine täna hommikul ja ta ütles, et Rahvapartei hääletab muudatusettepaneku vastu, aga mitte selle äh, muudatusettepaneku presentatsiooni vastu ähm,. ja raportöörina olen mina äh, olnud nõus ka Rahvapartei suulise ettepanekuga ja ma arvan, et tehniliselt äh, me peaksime hääletama neid muudatusettepanekuid eh, selliselt, et iga fraktsioon hääletab oma suunistele vastavalt. Eh, need kolm muudatusettepanekut puudutavad pagulasi ja ma tahaksin rõhutada seda, et tegemist ei ole eh, pagulaste definitsiooni laiendamisega. me räägime väga piiravast pagulaste definitsioonist. me peame siin silmas inimesi, kellel on ÜRO pagulaste ülemvoliniku ID-kaart. niisiis, tegemist on väga piiratud valdkonnaga, aitäh härra Salafranca, palun. suur tänu, härra esimees. komisjoni liikmed ilmselt teavad väga hästi, et mina olen üleüldse selle vastu, et fraktsioonid saavad olla suuliste muudatusettepanekute esitamise vastu. nüüd meie aga toetame seda, et hääletataks siis suulist muudatusettepanekut number kolm, me teame, et jääme selles osas alla, aga me äh, ikkagi tahaksime selle üle hääletada, nii et meie oleme esimese ja teise suulise muudatusettepaneku vastu. lugupeetud esimees ja loomulikult ma austan äh, seda, mida meie kolleeg Salafranca räägib, aga äh, see ei vasta sellele, mida me täna hommikul kuulsime, mida kinnitati. Eh, nimelt eh, räägiti kompromissist eh, ja mina raportöörina olen ka nõus Rahvapartei ettepanekuga ja mina tahaksin sekretäriaadilt teada, kas poliitiline fraktsioon saab olla suulise ettepaneku vastu, mille esitab raportöör. nii palju, kui mina tean, siis raportöör võib olla üksikute liikmes, liikmete ettepanekute vastu ja täiskogul peab olema nelikümmend vastuhäält, aga ma tahaksin, et sekretäriaat seda asja natukene selgitaks. ma pean nüüd äh, reegleid siin kasutama ja kui on vastuväide äh, fraktsiooni või kellegi poolt, siis potentsiaalne muudatusettepanek äh, langeb ära, seda ütlevad reeglid väga äh, selgelt, kuna Rahvapartei koordinaatorid otsustasid, et niimoodi see ka on, siis mina ähm, eesistujana, esimese, esimesena ütlen, et see on nüüd otsustatud. Te võite selle suulise ettepanekuna täiskogule esitada, ma tahaksin öelda selgituseks seda, et jah, reeglid tõesti seda ette näevad ja siis ma tahaksin, et protokolli pandakse see, et tegemist on kompromissi äh, muutmisega, mis saavutati äh, mõni tund tagasi ja ilma, et sellest oleks äh, teavitatud raportööri. ja kokkuleppeid ei saa protokollidesse kanda ja äh, fraktsioonid äh, võivad ähm, läbirääkimiste käigus oma seisukohti muuta, nad äh, võivad äh, muuta miinused plussideks ja vastupidi. Teie äh, raportöörina võite arvata, kas see on hea või halb mõte, aga reeglid on vägagi selged selles küsimuses. ja mis puudutab suulisi muudatusettepanekuid, siis need on lubatud ainult siis, kui on kokkulepe selles osas, et neid võib esitada ja need on äh, tehtud selleks, et äh, mitte äh, kõik ei võiks esitada suulisi muudatusettepanekuid ilma ähm, laiapõhjalise toetuseta, nüüd viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm langeb ära, viiskümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. see tulemus ei olnud nüüd selge, et tundub, et see võeti vastu. kas jah? härra Salafranca no.? ja see on vastu võetud. ei, kontrollime siiski, no hea küll, kontrollime. viiskümmend kaheksa. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend üks äh, poolthäält, kolmkümmend kaks vastuhäält, see on tagasi lükatud. ja nüüd viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt ja ma palun, et te kõik oma käsi hääletuse ajal kõrgele tõstaksite, sest et muidu ma pean siin lihtsalt oletama, kui pooled teist ei hääleta. ja nüüd on hääletamine lõppenud. Äh, kolmkümmend kolm poolthäält, kakskümmend üks vastuhäält, see on äh, vastu võetud. me peaksime lähtuma reeglist, et kes kolm korda tahab kontrollimist ja äh, kelle oletus osutub valeks, peab kõigil välja tegema. ja mina ju ei ütle, et me kontrollima peame kogu aeg ja kas see kehtib siis ainult äh, esimehele ja sekretäriaadile või mitte. nüüd siis kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, TV kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, TV viis, TV5, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletud. kontrollime seda. ma arvan, et see oli tagasi lükatud hääletamine on lõppenud. kakskümmend seitse poolthäält, kolmkümmend kuus vastuhäält, see on tagasi lükatud. nüüd seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud nii, tagasi lükatud. nüüd seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt,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 kolmkümmend kolm poolthäält, kakskümmend üheksa vastuhäält, see on vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kaheksakümmend viis poolt, vabandust, kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, TV üheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, oraal, suuline muudatusettepanek kaks härra esimees, minu fraktsioon, nagu ma juba ütlesin, on selle vastu, et esitatakse suuline muudatusettepanek number kaks, aga me ei arva samamoodi number kolmest. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud, kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuus ja järgnevad, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, suuline muudatusettepanek kolm, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd sada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Äh, sada kakskümmend kaheksa järgmiseks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, äh, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, sada kolmkümmend üks poolt, sada kolmkümmend, äh, kontrollime siis seda, sada kolmkümmend läheb kontrollimisele. sada kolmkümmend üks oli ju vastu võetud, ütleb härra esimees. sada kolmkümmend. kontrollime elektrooniliselt hääletamine on lõppenud. kolmkümmend kaks poolthäält, kakskümmend kuus vastuhäält, see on vastu võetud. Äh, sada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud. see tulemus ei ole selge. palun hääletage veel kord, mitte elektrooniliselt, kes on poolt, hääletame sada kolmekümmend ühte, kes on vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kompromiss üksteist, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek äh, sada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss neliteist kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viisteist, järgmisena, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viisteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist, kes on poolt? vastu e, erapooletud. Anna, kas sa oled poolt või vastu? vastu võetud kakskümmend, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuusteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu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 Äh, seda me peagi hääletama, äh, kaks ja kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, neli ja seitse. vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, kes on poolt? vastu vastu võetud. kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, elektrooniline lõpphääletus kogu dokumendi osas ja hääletus algab nüüd. hääletamine on lõppenud Äh, vastu võetud viiskümmend üheksa poolthäält, neli erapooletut, vastu keegi ei olnud. palju õnne, kallis kolleeg, teile! Sorry, chairman, colleagues uh, uh,, I will be very brief. härra esimees, kolleegid, teen lühidalt. meil juhtus selline intsident suuliste muudatusettepanekutega. ma loen ette ainult teisest su suurest muudatusettepanekust ühe osa, kus rõhutatakse äh, et Euroopa Liit peaks rõhutama inimõiguste küsimust, mis on oluline nii partnerriikidele kui Euroopa Liidule. seetõttu ma olen natukene üllatunud selle üle, et Euro-, et Rahvapartei oli vastu nendele muudatusettepanekutele, kuigi me ennem olime selles kokku leppinud. ma tahtsin lihtsalt ette lugeda, millele nad tegelikult vastu olid. suur tänu. Gracias, señor presidente. Eh suur tänu, härra esimees, nagu ma juba olen varem ka öelnud, siis mulle ei tundu eriti kohane see, et siin komisjon olla vastu äh, suuliste muudatusettepanekute esitamise vastu, aga siiski ma ütleksin, et põhimõtteliselt on meie fraktsioon valmis ka laiendatud juhatuses arendama, äh, arutama üldist äh, lähenemist selles osas, et ei saa olla suuliste muudatusettepanekute esitamise vastu, nii et ma tahtsin lihtsalt täpsustada, et mitte meie fraktsioon äh, ei olnud see, kes algatas selle suulise muudatusettepanekute esitamise vastu olemise, aitäh! aber Herr Tavares, wer ein solches Ergebnis mit null Gegenstimmen kriegt. härra Tavares, kui meil on selline äh, tulemus, et vastu ei hääletanud keegi, siis minu arvates peaksime me olema komisjonile ikkagi tänulikud. isiklikult ei ole ma ühtegi teksti suutnud läbi suruda nii, et ühtegi vastuhäält ei ole. härra Tonskise raport inimõiguste aruande kohta, see on päris pikk ja kannatust nõudev. alustagem. kuuskümmend, kes on poolt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 elektrooniline hääletus. hääletamine on kohe lõppenud. nelikümmend üks poolt, seitseteist vastu, vastu võetud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Fem viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm poolt, vastu. see ei ole selge. vist tagasi lükatud, aga olge aktiivsemad, see ei olnud selge. tegutsege, näidake selgemalt, et me kiiremini saaksime edasi minna. seitsekümmend kolm niisiis. osalege hääletamises, siis muutub asi kergemaks ja kiiremaks. hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaks, kahekümne üheksa vastu tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, seitsekümmend viis poolt vastu, erapooletud vastu võetud, seitsekümmend kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend poolt, seitsekümmend üheksa kontrollime Šaake kolmandat korda. ei, Francisca, ka kolmandat korda. hääletamine on lõppenud. kaheksakümmend poolt. esimene osa. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud,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 vastu, erapooletud, vastu võetud. sada, sada üks. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kümme, sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neliteist, sada viisteist, sada kuusteist. kõigil on üks sama Ghostwriter, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seega järgmisena sada kakskümmend neli. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud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 vastu, erapooletud vastu võetud, sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud samuti ei soovi üldse riskida. hääletamine on lõppenud. kakskümmend üks, kolmekümne ühe vastu tagasi lükatud. sada kuuskümmend viis poolt vastu. kontrollime. see on vast-, vastu võetud. Te hääletasite nii, et ma ei saanud aru, kas sotsialistid olid poolt või vastu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 vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu vastu võetud sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud. uuesti sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud naiskomisjoni üheksas, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. naiskomisjoni neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. naiskomisjoni viisteist, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. TV3 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. TV4 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud TV5 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend seitse poolt, vastu. sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada, kakssada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada, kakssada üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada, kakssada seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kakssada kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada kümme poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada üksteist poolt, vastu Aa, seda me ei võtnud vastu, kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, naiskomisjoni üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuidas te, liberaalid, hääletasite, jaa või ei? kontrollime hm?. Die Abstimmung ist geschlossen. Mit 30 zu 6. hääletamine lõppenud, kolmkümmend, kahekümne kuue vastu vastu võetud, kakssada neliteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kuusteist poolt, vastu. mis see nüüd oli, jah või ei? Nad olid poolt siis, aga neil oli juba ka ei ajal pöial püsti. lõpeta siis, kui me hääletame vastu. sa teed nii mõlema korral ja see muudab mul asja keerulisemaks kakssada kuusteist on vastu võetud, TV7 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletud vastu, tagasi lükatud kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tag-, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu. härra raportöör, kompromiss kümme. me oleme suulisele muudatusele vastu. hääletame kompromissi kümme ilma suulise muudatusettepanekuta, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme ilma võimalike muudatusettepanekuteta, seega kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, naiskomisjoni kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TV6 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Jeegle, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, veel kord kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seega ka kakssada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. sotsialistid olite poolt, olgu, siis võeti vastu. kakssada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend kaheksa, kakssada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada, kompromiss kaksteist palun, härra raportöör. suur tänu, härra esimees. teeksin suulise muudatusettepaneku, selle asemel, et öelda Soome-Rootsi ettevõte, ütleksin ma Euroopas äh, äh, tegutsev, Euroopa põhine ettevõte. Hmm? Ja sagen Sie mir doch einfach. Das ändern. EU-based zu den Kompromiss ändern. Will er das raushaben oder drin haben? äh, ersetzen, Swedish mit EU-based. Swedish? Ja, yeah, instead of Swedish company, say the EU-based company. Ah. Okay. Er möchte konkreter werden. Hm. Okay. Wer ist für Kompromiss? kes on kompromiss kahe, kaksteist poolt selle muudatusega koos? kes on vastu? erapooletud, nii vastu võetud ka. kolmteist kompromiss, kes on poolt, vastu, erapooletud. kompromiss kolmteist, hääletame veel kord. hääletamine on alanud. Swan, jah, geschlossen. Also, irgendwas läuft heute hier falsch was waren wir jetzt, 53? kolm jah, seega kakssada viiskümmend kuus järgmisena, kes on poolt. vabandust, kakssada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 kakssada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend kaks poolt, vastu, er-, erapooletud, vastu võetud, sada kakssada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend poolt. Need olid koos, kakssada seitsekümmend kuus poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksakümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. see ei ole selge. siiski tagasi lükatud, sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. Te olite poolt, vastu võetud. TV kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada ük-, kolmsada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuus poolt härra Töökös, palun. On you reject yes, your oral amendment? This, uh, there is an oral amendment uh.... siin on suuline muudatusettepanek mis puudutab põgenikke. kliima. kliimapõgenikke. me arvame, et võiks öelda, et selle asemel öelda, et me kuidagi õiguslikult legitimiseerime selle kliimapõgeniku mõiste, asendaksime me järgmise fraasiga. kutsume komisjoni ja nõukogu üles uurima kliimapõgenike kontseptsiooni. samas sellele oldi vastu, seega kolmsada kuus ilma suulise muudatusettepanekuta, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitse poolt, vastu, era-, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. väliskomisjon kolmteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sotsialistid olid poolt ju. kolmsada kaksteist Die anderen stimmen völlig konfus ab. Ja, ja. Ja. Abgelehnt. Mit 24 zu 26. tagasi lükatud kakskümmend neli, kahekümne kuue vastu, kakssada kolm, kolmsada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud kolmsada viisteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmsada kuusteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kolmsada seitseteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kolmsada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kolmsada üheksateist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss viisteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Frauenzwölf fällt. 326 dafür. kolmsada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend kaheksa, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kas olete nõus, et naiskomisjoni muudatusi hääletame koos? hääletame siis ka-, kahte, nelja, kuuendat, kaheksandat ja kümnendat, kümnendat, kes on poolt? kes on poolt? ilma neljanda ja kuueteistkümnendata. FEM kaks, kes on poolt? vastu? vastu võetud. Ne-, sotsialistid olid ju poolt. kontrollime Nein, der hat vorhin mit Ja gezeigt. Jetzt zeigt er mit Nein. Zumachen. Abgelehnt. tagasi lükatud naiskomisjoni neljas, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, naiskomisjon seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, naiskomisjon kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, naiskomisjon kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, naiskomisjon kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, naiskomisjon kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend kaheksa poolt. kolmsada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ma ei tea, on, et öö, definitsiooni kohaselt Peteril muudatusettepanekut ei ole võimalik tagasi lükata, aga nii ta praegu oli. kolmsada kolmkümmend üheksa, kes on poolt?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 kompromiss ka-, kaheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmsada viiskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd järgmisena kolmsada kuuskümmend see langeb ära, kui kaheksateist on vastu võetud. ja võeti ju vastu. kolmsada kuuskümmend kolm poolt, vastu, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kuuskümmend neli pool, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 kompromiss üheksateist vist, jah? kolmsada seitsekümmend, seda peame hääletama, kes on poolt? kolmsada seitsekümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitsekümmend viis, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada äh, seitsekümmend kolmsada seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaheksakümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada, vastu võetud siiski, kolmsada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kaheksakümmend üks poolt, vastu, e, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kaheksakümmend viis poolt vastu, vastu, tagasi lükatud kolmsada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada üheksakümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada üheksakümmend kuus poolt, vastu, er-, tagasi lükatud. kolmsada üheksakümmend seitse langeb ära, kolmsada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud nelisada kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelisada neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud, FEM kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, FEM kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud keeleline muudatus kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. naiskomisjoni kakskümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud, neli poolt, vastu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 Wir haben es zu Ende mit 47 zu 0 angenommen. Herzlichen Glückwunsch. Äh, see on vastu võetud neljakümne seitsme poolthäälega, palju õnne. ja nüüd liigume edasi äh, Peeterle arvamuse juurde. esimene muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. elektrooniline lõpphääletus, kes on poolt, palun andke märku. hääletamine on nüüd lõppenud ja see dokument võeti viiekümne poolthääle ja ühe vastuhäälega vastu. palju õnne arvamuse koostajale. nüüd liigume edasi Saarjus Volski arvamuse juurde. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, edasi kom-, äh, muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, neliteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, eh, kakskümmend üks, kes on poolt, ei siiski, ütleb härra esimees, eh, kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, niisiis kakskümmend kaks, kes on poolt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 nüüd äh, hääletame kogu dokumenti, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud nelikümmend üks poolthäält, kaks vastuhäält, kuus erapooletut, palju õnne arvamuse koostajale. väga tore on saada suur enamus eh, oma dokumendi taha ja nüüd liigume edasi kohe päevakorrapunkti number üheksa juurde, kuna proua volinik on juba kohal ja eh, seda ka sellepärast, et me viime eh, järgmise istungi osa läbi koos arengukomisjoniga. I have to go in few minutes yes,.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 Kolleginnen und Kollegen. kallid kolleegid, palun võtke istet. mul on väga hea meel, et volinik Georgieva on siia tulnud, kes vastutab rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamiste küsimuste eest ja seda ka seoses kriisiga Süürias. me kõik teame, et äh, kodusõjad on väga olulise äh, tähtsusega ja me teame, et et äh, meil ei ole seal mitte ainult äh, kodusõjaga seoses probleeme, vaid ka äh, humanitaarabiga seotud probleeme, sest et julgeolekuolukord on seal selline, et humanitaarabi jõuab väga raskesti kohale ja lisaks me peame silmas pidama ka Türgi ja Jordaania pagulaslaagreid ja ka neid tingimusi, mis Liibanonis valitsevad. me peame Äh, nägime ka siin seda, et Iraak on siia teatud määral ka kaasatud. mul on väga hea meel selle üle, et proua volinik on olnud valmis siin meie ees sellel teemal kõnelema ja ma arvan, et me oleme kõik ühel meelel selles osas, et äh, meil on siin kohustus aidata ja proua volinik, mul on väga hea meel selle üle, et te äh, räägite meile sellest, milline on teie äh, seisukoht selle kõigega seoses. me viime seda istungiosa läbi koos arengukomisjoniga. Ähm, proua Jolie on ka siin. Ähm, kui äh, teie soovite, siis te võite ka sissejuhatuseks paar sõna öelda ja siis pärast seda ma annan teile koosoleku juhtimisega üle, kuna ma pean ise kohe lahkuma, aitäh. suur tänu meie humanitaarabi volinikule selle eest, et ta on tulnud äh, rääkima siia sellest väga tõsisest kriisist. täpsemalt siis äh, Süüria kriisist. surma on saanud rohkem kui kolmkümmend tuhat inimest ning rohkem kui kakssada seitsekümmend viis tuhat inimest on pidanud Süüriast lahkuma ja nüüd on nad Liibanonis, Jordaanias, Türgis ja Iraagis põgenikelaagrites. ja me tõesti tahame teada, mida on siis ette võtnud Euroopa Liit selleks, et tagada põgenike turvalisus mainitud riikides me teame, et Jordaanias ja Liibanonis äh, endis on ju olukord keeruline ja võib äh, muutuda ja stabiilsus võib seal iga hetk äh, kaduda. palun, proua volinik, teil on sõna. suur tänu, proua esimees ja ka härra esimees, suur aitäh teile. ma tänan teid võimaluse eest anda teile ülevaade siin komisjonide ühiskoosolekul humanitaarolukorrast Süürias, mida me seal teeme ja kuidas näeme me tulevikku. kakskümmend üks kuud on juba kestnud see konflikt ja poliitilist lahendust kuskilt ei paista. ühtlasi ei ole ka näha, et äh, võitlused lõppema peaksid. talv läheneb ja äh, humanitaar äh, kriis on muutumas halvast kohutavaks kolmkümmend tuhat inimest on juba surna, surma saanud ja seda proua Jolie ka juba ütles. ja miljonitel inimestel on ka vaja humanitaarabi riigi sees, üks koma kaks miljonit inimest on pidanud riigisiseselt oma kodudest põgenema nii et sellele lisanduvad siis inimesed, kes on rii-, üle riigi piiride juba läinud. see tähendab siis seda, et need avalik, või riigihooned, mis enne olid näiteks koolid, seal elavad nüüd sisepõgenikud, nii et üle kuuesaja kooli on ümber kohandatud selleks, et kodudest lahkuma pidanud inimesed saaksid seal elada. pool miljonit äh, Palestiina põgenikku on ju Süürias ja nagu me viimastel päevadel oleme näinud, siis ka nemad äh, on sellesse konflikti kaasatud, lisaks on ka sada tuhat Iraagi põgenikku äh, Süürias. Nende olukord on väga keeruline, sest et neil ei ole siin mingisugust äh, sotsiaalset äh, struktuuri, millele toetuda. nüüd Jordaania, Liibanon, Iraak kolmsada kaheksakümmend kaks tuhat inimest on ületanud nende riikide piirid, siis liikudes Süüriast naaberriikidesse ja või neid, neid võib olla sama palju või veel rohkemgi, kes äh, elavad siis äh, sõprade või sugulaste juures ja kes ei ole registreeritud põgenikud. Äh, suvest saadik, sellest ajast, kui Punase Risti rahvusvaheline komitee ütles, et Süürias käib kodusõda, ei ole tegelikult olukord paremaks läinud ja mis on kõige kohutavam, on see, et augustist alates on valitsus kasutanud ka raskerelvastust, sõjalisi vahendeid, ka õhujõude selleks, et rünnata tsiviilelanikke Süüria valitsus ei taha, et nende väed satuksid otsestesse füüsilistesse võitlustesse, vaid siis kasutavad teisi vahendeid ja linnapiirkondades on see oluliselt suurendanud, suurendanud nende inimeste arvu, kes on saanud viga ja kes vajavad abi. nüüd käisin ise Türgis ühes põgenikelaagris Kiliskampis juunikuus, seal oli kakskümmend tuhat põgenikku. juulis oli neid juba kolmkümmend tuhat ja hetkel on neid üle saja kümne tuhande. ja vastavalt meie ennustustele paraku siis ilmselt enne aasta lõppu sealses piirkonnas võib põgenike arv ületada seitsmesaja tuhande. nii et tegemist on juba praegu väga keerulise piirkonnaga, võib juhtuda, et kodusõda, Süüria kodusõda kaldub, kandub Süüriast edasi ka naaberriikidesse. nii et mida siis Euroopa Liit teeb selleks, et leevendada nende inimeste kannatusi, kes on äh, selles konflikti piirkonnas. me koordineerime humanitaartegevust ning ka tegevust muus, muudes valdkondades, me seisame alati äh, konflikti ohvrite õiguste eest. nüüd rahastamisest. komisjon, Euroopa Liit tervikuna ja ka liikmesriigid kokku oleme kõige suuremaks doonorriigiks siiamaani oleme me asutanud, osutanud abi kaheksakümne viie miljoni euro ulatuses, sada üheksakümmend kuus miljonit sellest on tulnud siis minu pädevusvaldkonna eelarvest, humanitaarabi valdkonnast, nii et stabiilsuse vahendi ja naabrus- ja partnerlusinstrumendi alt. nii et nelikümmend seitse protsenti registreeritud humanitaarabist ÜRO raames moodustab siis meie abi. nüüd kaks korda oleme kasutanud kaks korda ka meie tsiviilkaitsemehhanismi alla kuuluvat jälgimiskeskust, üks kord siis Türgis ja teist korda Jordaania osas septembrikuus. nüüd, mis puudutab koordineerimistööd loomulikult me põhiliselt tegeleme oma koordineerimistööga siinsamas kodus, kõigepealt siis välisteenistus, edasi, mida saab teha naabruspoliitika instrumendi raames, mida saavad teha liikmesriigid. mis aga on veelgi olulisem, me oleme väga aktiivselt äh, osalenud selleks, et sidusamalt reageerida sellele väga keerulisele kriisile ka rahvusvahelisel äh, tasemel äh, siis ähm, äh, otsa raames ning oleme loonud ka Süüria inimõiguste foorumi, mis kohtub Genfis ja toob kokku kõik erinevad pooled, sealhulgas ka Venemaa, Hiina, süürlased ise. selle foorumi raames arutatakse vaid humanitaar- kriise ja seda, milliseid meetmeid selle leevendamiseks saab võtta. viis korda oleme juba kohtunud, üheksandal novembril kohtume järgmist korda ja ühtlasi nädal, iga nädal toimub meil ka oma partneritega kohtumine. olukord areneb pidevalt edasi ja me peame kollektiivselt tegutsema selle nimel, et meie töö oleks võimalikult hea nüüd me oleme töötanud selle nimel, et kuna nüüd poliitilist lahendust ei ole, siis humanitaar abi on põhimõtteliselt ainus variant, kuidas me saame inimestele abiks olla, nii et oleme nõudnud seda, et humanitaarabitöötajatel oleks võimalik koha peale minna, et ühtlasi peetakse kinni ka rahvusvahelisest humanitaarõigusest, et äh, ei tapetaks arste. paraku aga hetkel ei ole me veel näinud äh, erilist tähelepanu sellele, et isegi sõjaolukorras peab ikkagi sõjareeglitest kinni pidama. me oleme olnud eeskujuks neutraalsuse, sõltumatuse ja erapooletuse osas, just humanitaarabi osas ja siinkohal tõstatub see kõige olulisem küsimus, nii et mida me oleme siis saavutanud läbi oma jõupingutuste, läbi mm, oma rahastamisvahendite ning äh, kohapeal tehtud töö. üks koma viis miljonit äh, inimest, kes on Süürias, on saanud äh, toiduabi, me oleme pakkunud ka mm, arstiabi, erakorralist arstiabi ja nüüd, kuna talv läheneb, siis oleme andnud inimestele ka telke, tekke, pliite, seda siis inimestele, kes on veel Süürias. me oleme jaganud inimestele laiali ka selle kaardi, see on teil kõigil olemas, see annab väga hea ülevaate sellest, mida me teeme pool abist läheb nendesse piirkondadesse, mis on valitsuse äh, võimu all ja ülejäänud pool siis äh, mässajate äh, piirkondadesse. meie koordineerimistöö on andnud ka suuremad võimalused ÜRO-le ja vabaühendustele midagi ära teha paar kuud tagasi töötasid seal vaid Punane Rist ning ähm, Süüria Punane Poolkuu, vaid nemad olid ainsad, nemad olid ainsad, kellel oli lubatud siis humanitaarabi anda, aga nüüd on lubatud Süürias endas tööd teha ka olulistel ÜRO agentuuridel ning kaheksa rahvusvahelist vabaühendust samuti, seitse neist on Euroopast äh, ja ka nemad tegutsevad nüüd Süüria sees. üle nelja tuhande humanitaarabitöötaja on juba Süürias, sada kuni sada kakskümmend neist on pärit väljaspool Süürialt, Süürialt ja ülejäänud neist on kohalikud, nemad on siis ÜRO ja rahvusvaheliste vabaühenduste töötajad ja nemad siis äh, jälgivad seda, kuidas äh, viiakse ellu neid projekte, mis on rahastatud Euroopa maksumaksjate poolt antud vahenditest. lisaks kõigele sellele oleme me välja võidelnud Süüria valitsuselt äh, ka selle, et üheksakümmend kohapealset kogukonnapõhist organisatsiooni on meie partneriteks humanitaarabi kohale toimetamises ja see on eriti suure tähtsusega, sellepärast et äh, si-, Süüria öö, äh, riikliku humanitaarabi organisatsiooni seon-, üldiselt arvatakse, et nad on seotud Süüria valitsusega, ja see, mis on süürlastele oluline, eriti just Süüria noortele oluline, on see, et äh, nemad äh, teevad väga palju ka vabatahtlikku tööd ja äh, läbi nende organisatsioonide on neil võimalik abistada siis konfliktiolukorda sattunud inimesi. kuuskümmend protsenti meie rahastamisest on suunatud Süüriasse endasse ja nelikümmend protsenti Äh, naaberriikidesse, eriti Jordaaniasse ja Liibanoni. me oleme väga tugevalt sellel arvamusel, et tuleb aidata ka naaberriike, kuna nende õlule on langenud ka suur koorem, väiksemal määral oleme pakkunud abi ka Türgile, meil ei ole võimalik Türgile rohkem abi anda, äh, lihtsalt sellepärast, kuidas on, kuidas töötab humanitaarabi Türgis põhimõtteliselt korraldavad seda Türgi valitsuse alla käivad humanitaarabiorganisatsioonid ja meie sinna lihtsalt ligi ei saa, aga eh, tegelikult ikkagi on Türgi teinud väga head tööd selleks, et aidata hätta sattunud inimesi. aga tegemist on ju riigiga, kus on rohkem rahalisi vahendeid kui Liibanonis ja Jordaanias, nii et meie arvates siis eh, on prioriteedid täiesti paigas. nii, mida siis eh, teeme edasi? mis iganes stsenaarium ka tegelikult äh, ellu rakendub, siis me teame, et humanitaarabi järele äh, on ilmselt veel pikka aega väga suur vajadus ja kui äh, hoolimata sellest, kas võidlused jätkavad samamoodi nagu siiamaani või siis kui konflikt kandub üle ka naaberriikidesse, mis loomulikult on väga hirmuäratav võimalus, aga mitte üleüldse välistamatu äh,, ja, või siis ka, kui ka jõutakse diplomaatilise lahenduseni ja öö, äh, võitlemine koha peal siis lakkab. nii et ükskõik, mis ka juhtuks, äh, me peame ikkagi humanitaarabi inimestele pakkuma, loomulikult äh, peame siis otsustama, et milliste võimalustega koha peal me arvestama peame millised peaksid olema meie rahalised vahendid, mis suunatakse järgmisel aastal sellesse piirkonda. Need peavad siis vastama ka sellele, mida me oleme teinud juba eh, sel aastal, nii et põhimõtteliselt see peaks jääma siis endiselt kõrgele tasemele. nüüd meil on kolm põhilist muret eh, järgmiste kuude osas. esiteks ligipääs või juurdepääs nendele inimestele, kes on raskustes. võideldakse väga erinevates piirkondades, kõik see võitlemine liigub ühest kohast teise väga kiiresti ja võib juhtuda, et meil ei ole võimalik lihtsalt humanitaarabi kohale toimetada, nii et sellepärast on oluline avaldada jätkuvat survet mõlemale poolele, selleks et nad peaksid kinni äh, sõja seadusest. ja teiseks, äh, meile valmistavad muret äh, rahastamise tase ÜRO äh, abi on suhteliselt väike, me oleme pidanud läbirääkimisi ka Hiina ja Venemaaga näiteks selleks, et nad rohkem humanitaarabi osas ära teeksid. ja kolmandaks, ainus viis, kuidas lõpetada inimeste kannatused, on ikkagi pidada läbirääkimisi poliitilise kokkuleppe osas. nii et see on ainuke öö, viis, kuidas probleem lahendada, aga see, mida meie teeme, on siis ainus võimalus inimestele abi pakkuda. ja lõpetuseks tahaksin rääkida sellest, kuidas võiks laiendada seda ligipääsu äh, Süürias abi vajavatele inimestele. Äh, humanitaarabi koridor on üks ettepanek, puhvertsoon teine ja kolmandaks äh, siis piiriülese humanitaarabi andmise suurendamine. esiteks humanitaarabi koridoridest, vaadake nüüd seda kaarti. kuhu me selle koridori siis paneme, kust, kuhu see koridor siis jookseks? ja kes seda kaitseks, kuna ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni ei ole, siis kes saab julgeoleku selles koridoris tagada ja kuidas me saame veenduda selles, et seda koridori kasutatakse vaid humanitaarabi kohale toimetamiseks ja mitte relvade riiki smuugeldamiseks. ja sama kehtib ka puhvertsoonide osas, kes neid siis kaitsma hakkab? kuidas me saame olla veendunud selles, et puhvertsooni kasutatakse vaid selle eks mõeldud eesmärkidel. ja kuidas me saame tagada selle, et puhvertsoon ei lööks riiki lõhki, sest et tegelikult Süüria osas on see ju väga tõeline oht. nüüd kolmandaks, piiriülene humanitaarabi. hetkel, rõhutan just seda, et hetkel meie piiriüleseid operatsioone ei toeta. seda põhjusel, et kuigi äh, ligipääs Süüriale on raske, siis on see siiski mingil määral tagatud. kui me nüüd toetame piiriüleseid operatsioone, siis me paneme ohtu humanitaarabitöötajate elud, kolmteist inimest on juba surma saanud ning ühtlasi võime me kaotada ligipääsu nendele inimestele, kellele me hetkel abi anda saame ning paraku ei ole meil tõendeid ka selle kohta, et piirilised operatsioonid oleksid tõhusad, meil on veidi informatsiooni äh, selle kohta, et äh, kogu see humanitaarabi lausa viiskümmend kuni seitsekümmend viis protsenti sellest läheb, kes teab kuhu. nii et äh, jah, me tõesti ei tea, kelleni see lõpuks jõuab või kas see jõuab sihtkohta või mitte aga põhimõtteliselt oleme me valmis tegema äh, kõike seda, mis võimaldaks meil jõuda rohkemate inimesteni. ja me tahaksime alati tagada seda, et meie ette, meie positiivsed eesmärgid oleksid siis tagatud suuremal määral, kui need negatiivsed kõrvalmõjud võivad olla. ma olen näinud, et operatsioonid on paljudes piirkondades väga keerulised ja aga Süüria äh, juhtum on tõesti kõige keerulisem. mitte ainult sellepärast, et inimesed kannatavad, et humanitaarkriis on äh, põhjustanud väga suure hulga ohvreid, vaid lihtsalt see, et väljavaade üleüldse kriisi lõppemise osas äh, ei, seda ei ole kuskilt paista. iga kord, kui maailm äh, pöörab pilgu kõrvale mõnelt riigilt, kus režiim enam ei toimi, siis võib juhtuda, et kohe juhtub sama, mis Süürias, aitäh. Thank you so much for giving us this. suur aitäh, et tegite meile ülevaate sellest, mis toimub riigis, kus valitsus pommitab omaenda rahvast, see on vist esimene selline juhtum ähm, pärast seda, mis toimus Hispaanias, nii et see on nagu Guernica jälle veel kord. härra Pötering, suur tänu, proua volinik, ma tahaksin esitada teile, teile kaks küsimust, aga esiteks tahaksin tunnustada seda, et te suhtute oma töösse väga tõsiselt ja üritate tõepoolest abi osutada põgenikele ka Süüria naaberriikides ja ka Süürias endas. mul on siis kaks küsimust, esiteks me teame, et Venemaa ja Hiina ei, on blokeerinud siis resolutsiooni väljatöötamise võimaluse ÜRO Julgeolekunõukogus äh, kas te saaksite aga selgitada täpsemalt seda, milline on Venemaa ja Hiina suhtumine humanitaarabisse? ma väljendun siin ettevaatlikult, loomulikult peab arvestama ka nende riikide äh, huve. nüüd teine küsimus, meile pakub erilist huvi see, et kas sõbralikud riigid Süüria naabruses äh, ka saavad meie abi ja eriti ma mõtlen siin Liibanoni ja Jordaania peale, ma tahaksin teada, millised on olnud äh, põgenike liikumise mõjud Jordaaniale ja Liibanonile. nüüd lõpetuseks ka Türgist, mitte väga kaua aega tagasi ma äh, viibisin ka Türgis kohapeal, rääkisin ka härra Erdoganiga humanitaarabist, nii et ma tean, milline see olukord seal on aga igal juhul me Türgit toetame, võib-olla võiksite aga äh, täpsemalt veidi rääkida ka Türgi olukorrast, aga igal juhul minupoolne tunnustus teie tööle. proua de Kaiser, teil on sõna. Oui, merci. suur tänu, proua esimees, proua Georgieva ma tahaksin ühineda härra Pöteringi sõnadega, tõesti, koha peal olete teinud ära suurepärase töö. mul oleks kaks küsimust. esimene neist puudutab erinevaid koostööviise, mida on Euroopa Liit kasutanud Süüria põgenike osas äh, nende riikidega, kuhu põgenikud on läinud, näiteks Türgi. Türgi on nõus põgenike laagrite ehitamisega, tundub, et see on siiski lihtsam variant, sest et laagrites on need inimesed kõik ühes kohas koos. Liibanonis äh, tundub, et on olukord hoopis keerulisem. ja kui valitsus ei nüüd muuda oma poliitikat, siis siis oleks olukord teistsugune, nüüd paar nädalat tagasi nad nõustusid võtma vastu öö, oma riigi põhjapiirkonda põgenike tingimusel, et nad öö, elavad peredes me mõistame seda, et jah, siin on äh, erinevad poliitilised küljed siis lahku löödud. nüüd, kui ÜRO pagulaste ülemvolinik ja Euroopa Liit saaksid tagada ligipääsu kõikidele põgenikele, siis äh, see oleks ikkagi äh, põhiline eesmärk. ja olukord Jordaanias olukord ei ole koha peal igal pool samasugune, ega meie ei saa sa-, iga äh,, igal pool samamoodi toimida. Äh, proua Ashton, Ashtonil on õigus, kui ta rääkis sellest, et milline äh, võim meil on, aga et samal ajal siis tekitab see ka sellise võimetuse tunde kõige olulisem on see, et humanitaarabi kui selline seisaks ikkagi ülejäänud poliitikast täiesti eraldi, sellepärast et muidu võib juhtuda nii, et me kaotame igasuguse juurdepääsu nendele inimestele. Te räägite siin piiriülestest operatsioonidest ja nii edasi, siis kõik see, mis võiks hetkel vähendada seda juurdepääsu inimestele, sellesse tuleks suhtuda väga suure ettevaatusega. mina usun, et äh, lahenduseks on loomulikult poliitika, aga me peame ikkagi avaldama survet ka oma partneritele eh, Hiinas ja ka Venemaal selleks, et jõua, jõutaks eh, lahenduseni selle väga dramaatilise olukorda osas. küsimus ka selline, et kas teil on piisavalt raha ja kui ei ole, siis kust te selle saate? nüüd on veel kolm sõnavõtusoovi ja siin komisjonis on sõnavõtuaeg piiratud, nii et palun piirduge pooleteist minutiga. ja annan sõna proua Koomesile. proua volinik, suur aitäh teie sõnavõtu eest ning ka suurepärase töö eest, mida teie teenistused on Süüria konflikti osas ära teinud. ma tahaksin teile esitada järgmise küsimuse, et Süürial on piir ka Iraagiga ja ma saan aru, et äh, hetkel on seal piirkonnas vähem tegevust, aga Iraagi põgenikke oli ju ka Süürias, nüüd on osad neist jällegi Iraaki tagasi pöördunud. nii et kas Iraagiga ka suhtlemine sujub, kas äh, Iraak võimaldab humanitaarabi kohale toimetamist, Süüriasse. minu teine küsimus. härra Pöttering esitas juba küsimuse, mida ma tahaksin samuti omalt poolt toetada, nimelt et Venemaa ja Hiina peaksid rohkem panustama humanitaarabisse, kas selle kohta on ka arvulisi andmeid? aga kõige olulisem samm nende poolt oleks loomulikult ikkagi poliitiline, nad ei peaks blokeerima resolutsiooniga väljatulemist Julgeolekunõukogus Te ütlesite ka, et on vaja poliitilist lahendust, ma lugesin täna äh, erinevatest ajalehtedest, et ameeriklased kaaluvad uue Julgeolekunõukogu resolutsiooni võimalust ja ka uue platvormi väljatöötamist äh, mässuliste jaoks. ja seeläbi antaks siis äh, rõhut-, rõhutaks rohkem neid jõude, mis on Süüria sees kui Süüriast väljaspool. nii et kas teie humanitaarabiteenistused ikkagi teevad koostööd ka meie välisteenistusega, kes ju ka välispoliitiliselt peaks selle küsimusega tegelema? härra Arlaki, palun. suur tänu härra, proua volinik, ka mina hindan kõrgelt seda, mida te teete, te olete väga ausalt rääkinud sellest, milline olukord koha peal on. minu küsimus oleks aga järgmine. tundub, et te mõistate väga hästi seda, milline on keskne küsimus. tegemist on konfliktiga, kodusõjaga ja rahvusvaheline üldsus pakub relvi ühele poolele teised pakuvad relvi jälle mässulistele, te rääkisite valitsusest, Süüria valitsusest, et nemad hävitavad oma, oma, oma riiki, jah, selles osas on õigus, see on väga brutaalne režiim, aga teiselt poolt ka mässulised, vähemasti osa neist, on väga hästi relvastatud ja põhjustavad sama palju kannatusi. nüüd Venemaa ja Hiina samuti pakuvad ju relvastust ühele konflikti poolele ja nüüd üritatakse ka mässuliste tegevust paremini organiseerida. kui see läbi kukub, siis äh, võib juhtuda, et äh, raske relvastust äh, pakutakse ka mässulistele. miks Euroopa Liit pooli-, poliitiliselt seal täiesti olematu on? me käitume nagu hiiglaslik punane rist, jah, me teeme selles osas väga head tööd, aga miks me ei toeta ainsat lahendust, milleks on poliitiline lahendus. miks me ei toeta mm, Kofi Annani plaani ja miks me ei toeta ka Brahimi äh, plaani, sest et need on ju ainsad konkreetsed sammud lahenduse suunas ka humanitaarabi osas. aitäh. proua Brandner, palun suur tänu, proua volinik, teie sõnavõtu eest ning ka tehtud töö eest. heaks uudiseks on see, et nüüd on meil ka seal kasutada kohalikud kogukonnapõhised organisatsioonid. siiamaani ei ole meid nähtud neutraalse öö, osapoolena. nüüd kurdidest on räägitud sellest, et ligipääs sealsele piirkonnale on veel eriti kehv väga paljud inimesed tegelikult põgenevad Süüria sees just nimelt äh, sinna, kus elavad kurdid, aga tegelikult äh, toetus väljaspoolt sealsesse piirkonda on just nimelt kõige nõrgem ja võib juhtuda, et äh, seal leiab aset tõeline tragöödia, nii et mida siis selle kohta öelda oskate? Te ütlesite ka, et ÜRO-poolne rahaline toetus ei ole kaugeltki sel tasemel, mis ta olema peab ja rääkisite ka Venemaast ja teistest aga mis toimub siin Euroopa Liidu liikmesriikidega, ma ei räägi mitte ainult Saksamaast või suuretest riikidest, aga näiteks Ungari, palju nemad siis panustavad? suur aitäh ja viimase sõnavõtjana on sõna proua Munnisel. jah, üks minut ainult, suur aitäh, üritan siis teha väga lühidalt Ameerika Ühendriigid on toetanud äh, Süüria mässulisi. tegemist on ju väga killustatud liikumisega ja äh, seeläbi siis üritatakse ümber äh, struktureerida mässuliste moodustatud nõukogu. kas Euroopa Liidul on ka kuidagi mingi osa selles äh, projektis, kas Hillary Clintoniga olete ka e, üh-, ühendust võtnud, tema oli ju see, kes selle idee välja käis si. suur aitäh ja nüüd on sõna vastamiseks proua volinikul, palun. Thank you very much um.... suur aitäh. ma tahaksin vastata küsimustele selles järjekorras, milled mulle esitati härra Pöttering. Hiina ja Venemaa panus Äh, võttes arvesse nende majanduslikku jõudu ja võttes arvesse nende poliitilist äh, mõjuvõimu, nende panus äh, üsna väike, alates kahekümne viiendast septembrist või septembri lõpu seisuga on Hiina andnud kaks miljonit dollarit ja Venemaa üheksa koma viis miljonit dollarit, mm, uuemaid andmeid mul ei ole, selle kohta Venemaa on ka oma kriisiministeeriumi abil tegutsenud, see, ähm, mida nemad on teinud, võrdub meie tsiviilkaitsemehhanismiga põhimõtteliselt, aga samal ajal ma arvan, et tegelikult on palju rohkemat, mida nad saavad ja mida nad peavad tegelikult tegema. see, kuidas nad käituvad humanitaararuteludes, ähm, kui me esimest korda Süüria humanitaarfoorumi kokku kutsusime, siis äh, Äh, äh, taheti arutelu politiseerida, taheti hakata üksteist süüdistama, äh, ütlema, kelle süü see olukord on, aga väga kiiresti me suutsime ühiselt keskenduda ainult ja ainult inimeste kannatustele ehk siis humanitaarvajadustele ja see on olnud suureks abiks. ma pean ütlema siinkohal seda, et Venemaa on kasutanud oma mõjuvõimu selleks, et et äh, tagada suurem juurdepääs humanitaarabiorganisatsioonidele, äh, eriti just ÜRO-le, ÜRO ametitele. aga võttes arvesse äh, selle väljavaadet, siis ma tõesti usun, et neil on kohustus teha rohkemat tööd karistamatuse vastu võitlemisel ja kui te lubate, siis ma liigun kohegi äh, edasi järgmise kolleegi küsimuse juurde. Äh, halbu asju pannakse toime mm, mõlemalt poolelt, mõned äh, mässulised on Al-Qaeda ka seotud rühmitused ja mõned kohutavad asjad, mis on toimunud, on nende poolt äh, toime pandud. Äh, valitsusel on parem äh, varustus ja nemad suudavad veelgi kohutavamaid asju korda saata, aga see ei tähenda, et ka teine pool kohutavaid asju korda ei paneks. ja selline kõikide rahvusvaheliste osapoolte suutmatus ühes küsimuses ühtne olla, milleks on rahvusvahelise humanitaarõiguse austamine, on problemaatiline see ei ole probleemiks mitte ainult Süüria puhul ja me pidevalt kordame seda vägagi valju häälega. nimelt tegemist on äh, probleemiga kogu maailma jaoks, kas me tahame tõesti liikuda tagasi nendesse ähm, ähm, aegadesse, äh, mil punast risti veel ei olnud ja Genfi konventsiooni ei olnud sõlmitud me püüame tagada selle, et kõik Äh, ütleksid, et jah, et äh, poliitilises küsimuses me ei suuda üksmeelt leida, kuid äh, palun olgem ühel meelel ühes osas, nimelt Genfi konventsiooni austamise osas ja meie teame, kes saab kellega rääkida, palun tehke seda, mis te suudate, aga me ei ole seda eesmärki veel täielikult praeguseks saavutanud. ja mis puudutab naabreid ja seda, kuidas see kõik naabreid mõjutab, Jordaaniat ja Liibanoni, siis see mõju võib tegelikult kogu piirkonnal olla laastav ja ma tahaksin öelda teile eh, midagi, mis meenutab võib-olla anekdooti, kuid eh, mis saadab väga olulise signaali välja. nimelt, eh, kui Liibanoni pommitati, siis sellele järgnevatel päevadel me nägime vastupidist liikumist, süürlased läksid Liibanonist tagasi Süüriasse Äh, nad ütlesid, et jah, kodus äh, on küll halb, aga Liibanonis äh, võib olukord muutuda isegi hullemaks. kolmkümmend tuhat inimest ületasid Liibanoni ja Süüria piiri, suundudes Süüriasse. me toetame Jordaaniat ja Liibanoni me pakume humanitaarabi, aga samas me toetame neid ka teiste instrumentidega, mis Euroopa Liidul ja komisjonil on. mis Jordaaniat puudutab, siis me oleme eelarvelist toetlast, et mõju nendele kahele riigile ei äh, piirdu ainult konflikti levimise ohuga äh, mõju on tõesti väga tõsine ja seda sellepärast, et äh, naaberriigis äh, valitsev sõda tähendab seda, et turism on kokku kuivanud äh, ja Jordaania ja vähemal määral ka Liibanoni jaoks on see väga oluline sissetulekuallikas, ka Türgit mõjutab see kõik väga suuresti piiriäärsed mm, äh, regioonid äh, panustasid suuresti äh, religioossele turismile, sellepärast et seal on väga olulisi religioosseid mälestusmärke ja ka nemad on suurte probleemide ees. Teil on õigus, jah, me peaksime tõesti kõiki toetama, aga meie läheneme toetusele selliselt, et meie seame prioriteetideks kõige haavatavamad riigid, milleks on Jordaania ja Liibanon ja ka tegelikult Iraak ja ma jõuan kohe selleni, mis roll Iraagil selles kõiges mängida on. Türgi abi puhul eh, me peame ütlema, et Euroopa Liidul on tegelikult laiaulatuslikud toetusprogrammid ja seda sellepärast, et eh, Türgi soovib saada Euroopa Liidu liikmeks, sellel aastal eh, me oleme üheksasada kuuskümmend miljonit eurot andnud toetusena Türgile mitte kriisi tõttu, vaid seetõttu, et nad püüavad Euroopa Liidu liikmeks saada. ja umbes sada miljonit eurot äh, sellest rahast äh, on Türgi suunanud äh, pagulaskeskuste esi-, ehitamisse ja see ei ole seotud mitte ainult Süüria kriisiga, vaid nende sooviga pagulasvoogudega paremini toime tulla. ja seetõttu ma arvan, et kui me vaatame seda piirkonda, siis täiesti õige on see, et me oleme Jordaania ja Liibanoni prioriteetideks seotud, need on väga haprad riigid, me võrdleme neid sissetulek-, tuleviku äh, osas inimese kohta ja suuruse osas. Türgile me oleme andnud äh, võrdlemisi väikest abi, miljon eurot ja me oleme aktiveerinud ka IMIK-i. Äh, kui Türgi lihtsustab meile ÜRO pagulaste ülemvoliniku kaudu abi andmise, siis me saame rohkemat veel Türgi jaoks ära teha. ma olen väga nõus sellega, mis öeldi, et et äh, üks lahendus ei sobi mitte kõigile, riigid on väga erinevad, need tingimused, mis valitsevad Iraagis, Türgis, Jordaanias, Liibanonis, on vägagi erinevad. Liibanonis on valitsus vägagi headel põhjustel äh, otsustanud, et nad ei taha pagulaslaagritele panustada, inimesed on sundunud perekondade juurde äh, Jordaanias äh, on äh, laagrid ehitatud, äh, kuid on ka väga palju inimesi, kes perekondade juures elavad. Türgi esmajoones aga panustab laagritele. Türgi on teinud ära väga hea töö, kuid ta on praegu väga suure probleemi ees, sellepärast et siis, kui nad esimesi äh, pagulasväge ehitasid, äh, kui pagulasi oli äh, umbes kümme tuhat, äh, siis nad äh, said tegelikult rohkemat teha, aga nüüd on pagulasi juba sada tuhat ja nüüd nad on mõistnud, et äh, see viis, kuidas nad need laagrid on üles ehitanud, on natukene piirav, piirab nende tegevust ja see tähendab seda, et nad on pidanud ÜRO pagulaste ülemvolinikule panustama laagrite haldamise küsimuses selleks, et tagada ähm, inimestele head tingimused pagulasraadides, aga ka Türgi jaoks taskukohased pagulaslaagrid. me tõesti toetame seda, et ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet mängiks suuremat rolli selles valdkonnas, neil on pädevus äh, siin tegutsemaks ja me tõesti julgustame neid tegelemaks inimeste olukorraga, kes ei ole pagulaslaagrites, et nad tegeleksid perekondade juures elavate pagulaste olukorraga. meie oma rahadest äh, toetame ka Äh, ühiskonnale suunatud programme ja meie tahame tulevikus rohkem äh, neid toetada, mitte vähem. kas meil on selleks piisavalt äh, raha, võttes arvesse seda, kui palju me saame ära teha ja võttes arvesse meie pühendumust seirata seda, mida me rahastame, eh, siis me võime öelda, et meil on raha kuni veebruarikuuni. Eh, sellised on meie hinnangud. Eh, me oleme suurendanud seda raha viiekümne protsendi võrra ja nüüd me jõuame varsti järgmisesse eelarveaastasse, siis me võtame raha järgmise aasta eelarvest. me teeme väga tihedat koostööd volinik Füülega ja välisteenistusega selleks, et tagada, et kõik see, mida tehakse, oleks omavahel seotud. seda selleks, et me oleksime oma ühistegevuses tõhusamad. kas sellest piisab? mina tegelikult olen mures sellepärast, et Süüria e, e, ei ole mitte ainult suuri kannatusi, vaid et see vaadatab suuresti ka teisi kriise, sellepärast et tegelikult on väga palju teisi piirkondi, e, kus on kannatuste ulatus isegi suurem, kannatavate inimeste arv isegi suurem, aga me mõistame, kui suureks ohuks võib Süüria olla sellele piirkonnale, kus ta asub, ja ka Euroopale ja loomulikult me oleme eh, Süüria prioriteediks eh, tõstnud ja seda me teeme kindlasti ka järgmisel aastal. nüüd on kätte jõudnud aeg, eh, mitmeaastane finantsraamistik, kolm sõna on oluliseks muutunud. me oleme esitanud järgnevaks seitsmeks aastaks väga põhjendatud taotluse, taotluse rahade saamiseks sest äh, vajadused suurenevad, aga ressursid, ressursid äh, jäävad siiski samaks. ja lõppude lõpuks äh, on olukord selline, et ebakindlus ei ole paikne, ta ei piirdu ühe piirkonnaga, ta levib ja liigub ja see tähendab seda, et me ei suuda ennast selle eest tegelikult kaitsta. ja mis puudutab nüüd Iraagi küsimust, siis algselt ei olnud Iraak suureks probleemiks, sellepärast et äh, kui vaadata seda, kuidas konflikte, konflikte laienes, siis see ei olnud suureks probleemiks. kahekümne kuuendal septembril äh, ma äh, kutsusin New Yorgis kokku mitteametliku ministrite kohtumise, kõik tulid, naabrid tulid sinna kohale, Iraak samamoodi kõik Julgeolekunõukogu liikmed tulid, Venemaa ja Hiina olid kohal, kõik äh, võtmetähtsusega äh, doonorriigid olid kohal, Araabia maailma doonorriigid olid kohal ja sel kohtumisel äh, olime väga üllatunud, et Iraagi lähenemine oli väga konstruktiivne. aga nüüd ma jõuan kurdide küsimuseni me ei ole olnud väga mures kurdide osas, sellepärast et äh, Eh, nende vajadused ei ole nii suured seal. Süüria valitsus eh, on eh, otsustanud ja me räägime siin kaheksa koma viiest protsendist territooriumist, jäta oma pead, jah, see muudab juurdepääsu raskemaks, aga kui asju nagu kaaluda, siis nende vajadused ei ole nii suured võib-olla kui nende inimeste vajadused, kes elavad piirkondades, kus on võitlused kõige ägedamad. mis puudutab nüüd poliitilist edasiliikumist, eh, siis eh, uus püüe Julgeolekunõukogus eh, jõuda resolutsioonini Suuria küsimuses oleks väga tervitatav. ja tegelikult muide, ma käin enamustel välisministrite kohtumistel ja ma olen näinud üsna ühtset seisukohta Süüria küsimuses, Euroopa Liit on liikunud kaugemale kui keegi teine sanktsioonide vallas Eh, see hõlmab eh, ka eh, sanktsioone, mis teevad tegelikult kahju meie endi riikidele, Hispaaniale ja Itaaliale, sellepärast et valitseb keeld osta Süüriast naftat. Euroopa Liit toetab igasuguseid püütlusi, mis võiksid aidata kaasa rahuldava lõpptulemuse saavutamisele. ma ei tahaks rääkida proua Ashtoni eest, tema kõneleb aga proua Clintoniga regulaarselt ja ma eeldan, et tegelikult äh, nad on rääkinud sellest, kuidas sellega edasi liikuda ja tegelikult on äh, meil ju kaks liikmesriiki, kes on ka Julgeolekunõukogu liikmed äh, ja see annab Euroopale hea positsiooni. mis puudutab seda, et kes mida teeb Euroopa Liidus, siis Ungari küsimus, Ungari on andnud septembri lõpu seisuga umbes sada nelikümmend tuhat eurot, see on väike panus, aga see on siiski suure tähendusega panus, sellepärast et kui me vaatame liikmesriike, siis suur enamus neist on juba olnud kaasatud. aga me peame siiski tegema ära rohkem. see on ilmselge ma arvan, et ma vastasin peamistele küsimustele vaja on rohkemat survet leidmaks poliitiline lahendus, see on vägagi tervitatav. Bene, ringrazio la commissaria Gio-. suur tänu, volinik Jaagile. tahaksin tänada ka, ka proua Jolid. suur tänu selle väga kirgliku ettekande eest ning soovime teile edu, meil on tarvis teie head tööd. colleghi Tum, tum, tum. Colleghi, siamo in forte ritardo. kolleegid, me oleme ajakavast üsna palju maha jäänud, aga peame asuma järgmise päevakorrapunkti juurde, nimelt Euroopa Liidu Somaalia poolsaare strateegia meie raportöör on meie sõber ja kolleeg Charles Tannock. sellele päevakorrapunktile saame kulutada üle neljakümne minuti. niisiis, üritame teha kiiresti. ja siin Somaali poolsaare strateegia puhul on meil võimalus hinnata, kuidas Euroopa Liit saaks tõhusamalt selles piirkonnas tegutseda, eriti mis puudutab sidemeid sealsete võtmeriikidega. meil on vaja stabiilset ja turvalist Somaalia poolsaart ning seda peegeldavad ka mitmed kolleegide muudatusettepanekud kakssada 200 viiskümmend muudatusettepanekut esitati, see näitab ka, kui tähtis see küsimus on. nüüd annaksingi sõna härra Tänakile, palun tehke võimalikult lühidalt. Somaali poolsaar on kümnes konfliktirikkam piirkond maailmas. Eritrea, Somaalia, Sudaan, Djibouti, Lõuna-Sudaan, Uganda ja teised eh, on endiselt omavahel tülis. probleemide hulgas on näiteks eh, pinged Eritreas, Somaalias eh, ja Etioopias ning pinged Eritrea ja Djib-, Djibouti vahel, samuti piraatlus. issanda vaba, vastupanu, vastupanu äh, armee ja Al-Qaeda tegutsevad, samuti valitseb vaesus. eelmisel aastal tuli Euroopa Liit välja oma viiepunktilise strateegiaga Somaali poolsaare jaoks ja minu arvamus sellega tegelebki. samuti on Euroopa Liit määranud kaks eriesindajat Sudaani ning ka äh, poolsaarele endale, et edendada Euroopa Liidu poliitikat seal. stabiilne Somaali poolsaar on maailma majanduse jaoks hädavajalik Aafrikal endal on tohutu majanduslik potentsiaal ning stabiilne ja majanduslikult integreeritud poolsaar aitab terve mandri äh, majandusele kaasa. poolsaar on endiselt äh, inimõiguste, põhiõiguste rikkumiselt äh, halvas olukorras. seal on ka suur vaesus ning kahe tuhande kaheksakümne üheksanda aasta nälja järel on hinnanguliselt kolmel miljonil inimesel hädasti vaja abi sealse rahvastiku, eriti noorte inimeste majanduslikud väljavaated on väga nõrgad. linnades nagu Mogadishu kasvavad noored on tundnud ainult vägivalda ja sõda. sõja ajal, sõda ja vägivald aga endiselt õhutavad edasist vägivalda, nagu näiteks piraatlust ning on heaks kasualaks ka Al-Shabaabile ja Al-Qaidale umbes neli koma üks miljonit Briti naela sai laevanduskahju kahe tuhande üheksanda, üheteistkümnendal aastal ning viissada üksteist äh, meremeest saad, võeti pantvangi. piraatid tegutsevad järjest äh, osavamalt ning seetõttu on tarvis nende vastu ka palju tõhusamalt äh, võidelda, seda peab silmas pidama ka Atalanta operatsioon, kus osaleb ka Euroopa Liit samas poliitilise juhtrolli peab haarama, peavad haarama sealsed riigid ise, eriti Etioopia, Uganda ja Keenia. Uganda kahjuks eelmisel nädalal ütles, et ta rahuprotsessist nüüdseks väljub. Need riigid peavad andma ka sõjalist abi stabiilsuse tagamiseks ning eelmisel aasta augustis suutsid nad vallutada Mogadishu ning nüüd hiljuti ka Kishmaia see näitab, et äh, rahu ja stabiilsust peavad tooma eelkõige Aafrika riigid ise. Euroopa Liit on aidanud Somaaliat äh, äh, ja ka Uganda sõjaväe ülesehitamist. nüüd me kavatseme edasi tegutseda, kus tuleb, algab Nestori programm aitamaks Lõuna-Somaalia politsei ja julge-, kohtujõude, samuti aitaks see abi Seychellidele, Keeniadele ja Djiboutile EGAD, IGAD, valitsustevaheline arenguamet mäng, võiks mängida äh, võtmerolli heade valitsustavade edendamisel, veeressursside valdamine, eriti Egiptuse, Sudaani ja Keenia vahel on, Etioopia vahel on äh, äh, vaja, hädavajalik me võime näha, et Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu sõjaväed võivad rahu tagamisel üheskoos tegutseda. Somaalimaa äh, näiteks on suutnud välja töötada tõhusad demokraatlikud institutsioonid ja kohtusüsteemi. viimased Somaalia valitsused äh, toimusid edukalt ning peaaegu rahumeelselt jagati äh, kaheks ka Sudaan. see näitab, et kui antakse abi ja tegutsemist koordineerivad sealsed valitsused ise, siis on võimalik saavutada tõesti demokraatia. raportöörina esitati mulle kakssada viisteist muudatusettepanekut, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli teine oktoober. see loomulikult näitab, et kolleegid siin komisjonis on sellest teemast vägagi huvitatud. aga ma ei soovi keskenduda siin eelkõige äh, inimõiguste või keskkonnade küsimustele siin raportis, kuigi neid tuleb ka mainida ma ei soovi siin aga vaadata tagasi, eriti mis puudutab Etioopiat. me peaksime sealsele uue valitsusele andma võimaluse. meil on siin ju välisasjade komisjoni raportiga tegemist ning me peame keskenduma eelkõige strateegilisele välispoliitikale, eriti mis puudutab turvalisust ja majandust ning seetõttu töötasime välja terve rea kompromissmuudatusettepanekuid, et tulla vastu kolleegide muredele ning Strasbourgis järgmise plenaaristungi ajal on meil korraldatud kohtumine variraportööridega, et äh, tõesti koostada muud-, kompromissmuudatusettepanekud, et me suudaksime läbi närida nendest kahesaja viieteistkümnest muudatusettepanekust, mis on senini esitatud, aga ma olen valmis ära kuulama kõik kolleegid, uurimaks, kuidas on kõige paremini võimalik selle raportiga edasi töötada. suur tänu, nüüd sõnasoovijad. esimesena härra Svensson, kaks minutit. Tack så mycket, herr ordförande, och stort tack till eh, herr Tänok för denna gedigna redovisning och jag suur tänu. härra esimees, kõigepealt tahaksin tänada härra Tänokit selle väga põhjaliku ja üksikasjaliku kokkuvõtte eest. ma ei peagi siin hakkama kellelegi olukorra tõsidust meelde tuletama. loomulikult on meil moraalne kohustus, nagu härra Tänok ka ütles me üritame välja töötada lähitulevikus kompromissmuudatusettepanekud, milles me kõik võime ühel meelel olla, toetamaks põhiõigusi, et oleks võimalik tagada, et kõik inimesed, ükskõik millise etnilise tausta või öö, usutunnistusega, saaksid nautida kõiki oma õigusi eriti keeruline on kristlike rühmade olukord. Nende õigused trambitakse jalge alla järjest levinuma islami ekstremismi poolt. niisiis me peame tõesti tegutsema selle nimel, et tagada, et teatud põhiõigusi austatakse. peame leidma selleks tõesti tee siin ahvetikomisjonis ning meie fraktsioonides peame me leidma lahendused, tõstmaks ka teadlikkust selle probleemi asjus. praegusel hetkel võib täheldada uut optimismi selle Aafrika osa suhtes. Euroopa võib võib-olla oma välispoliitikas ka paremaid tulemusi saavutada kui lähiminevikus. siin mainitakse Somaalimaad hea näitena. me peame võimaldama sellel riigil iseseisvuda. see, kuidas minevikus piirid Aafrikas tõmmati, on väga küsitava väärtusega. niisiis, ma toetan vägagi vaba ja sõltumatut Somalimaad. suur tänu nüüd, proua Munis. suur tänu, härra esimees esitati kakssada viisteist muudatusettepanekut ja ilmselt see näitab seda, kui oluline see piirkond on ja kui keeruline on sealne olukord. välispoliitika ei puuduta mitte ainult julgeolekut ja kindlasti ei ole tegemist mingisuguse ristisõjaga ja see kindlasti ei puuduta mitte ka ainult kaubandussuhteid ja majandussuhteid minu fraktsiooni liikmed esitasid erinevaid muudatusettepanekuid ning ma usun, et äh, need rikastaksid seda raportit. kõigepealt äh, sündmused, mis leidsid aset äh, pärast seda, kui töötati välja esimene versioon sellest raportist, eriti just Etioopias president Fenaui surm me viitame ka ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile viiendast juulist ning äh, samuti eriesindaja äh, töö lihtsustamisele. mis puudutab Lõuna-Sudaani, siis esitasime ka mõned muudatusettepanekuid, mis puudutab äh, uusi kokkuleppeid Lõuna-Sudaani ja Sudaani vahel ja mis võimaldab siis toornafta liikumist Lõuna-Sudaanist Sudaani, Sudaani meie fraktsioon toetab ka Atalanta missiooni ning äh, ka äh, Euroopa Liidu NAVFOR-i operatsiooni ning toetame ka resolutsiooni maist kaks tuhat kaksteist piraatluse kohta ning äh, rõõmustame selle üle, et eraõiguslikud julgeolekuettevõtted samuti on siia nüüd kaasatud, täpsemalt siis operatsioonide läbiviimisesse ja edasi on vaja nõuda nendelt organisatsioonidelt ka eetikakoodeksit. meie muudatusettepanekud on laiemad kui see, mille raport on sinna kirja pannud ja ma loodan, et me jõuame kokkuleppele nüüd Somaalia osas, me toetame Somaalia ja Uganda sõjaväejõudude väljaõppemissiooni. esitasime siin on esitatud ka muudatusettepanek selle vastu, sellepärast et tegemist oleks justkui valitsuse sekkumisega, aga meie tegelikult seda eh, toetame edasi. mis puudutab eh, Euroopa Liidu Cap Nestor operatsiooni, siis samuti toetame seda missiooni ja ka De Kaiseri eh, muudatusettepanekut üheksakümmend üheksa ja minu enda oma, mis on number sada. ja nüüd juba lõpetan, härra esimees, tahaksin veel kahte asja mainida. esiteks julgeoleku osas esitasime samuti mõningad muudatusettepanekud, kõigepealt põgenike ja sisepõgenike olukord. Nemad on ju siin kõige olulisemad, oluline on siin teha koostööd Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga ja eriti tähtis on siin elevandiluu ebaseaduslik, elevandiluuga ebaseaduslik kauplemine me tahaksime, et Euroopa Liit paneks paika midagi Kimberli protsessiga sarnast elevandiluu osas ja Somaali maa osas siis arutame seda juba raportööriga. kolleeg Bütikofer, aitäh. härra Bütikofer. Danke, Herr Vorsitzender. Drei Punkte möchte ich ansprechen. Was die Piraterie. Suur tänu. mainiksin kolm aspekti. piraatlus oleksime kõik rahul, kui proua Ashton kuulaks rohkem Jack Langi poolt aasta aega tagasi antud nõu. tema oli ÜRO piraatluse eriesindaja, ta rääkis sellistest ühisest äh, õiguspõhisest lähenemisest, me peaksime selles valdkonnas rohkem koostööd tegema. teine kommentaar. see puudutab Somaaliat ja naaberriike ma ei usu, et sellised ühepoolsed sekkumised, mida me oleme minevikus sageli võinud täheldada, eriti kasulikud oleks. ma arvan, et me peaksime, nagu härra Tänak ütles, toetama Aafrika, aga kollektiivset Aafrika lahendust. kolmandaks, härra Rondos on nüüd määratud eriesindajaks aga oleks hea astuda veel üks samm edasi. meil oleks vaja koordineerida seda kõikehõlmavat lähenemist, mida me oleme kõik ju alati soovinud. härra Rondos ei äh, vastutaks mitte ainult ÜVJP küsimuste, vaid ka teiste Euroopa Liidu meetmete eest seal piirkonnas ning koordineeriks ka ülejäänud Euroopa Liidu tegevust äh, seal, mis puudutab näiteks suhtlemist konflikti osapooltega ning äh, äh, edendamaks Somaalias tema naabrite vahelist suhtlust. suur tänu, proua Koomes. aitäh, härra esimees. suur tänu härra Tänakile selle mustandi eest. mina olen üks nendest, kes usub, et me ei saa Somaali äh, poolsaare küsimust lahendada ainult julgeoleku aspektist lähtudest, meil on vaja demokraatiat ja loomulikult ka arenguküsimusi kaasa äh, äh, ar-, arvesse võtta, meil on vaja tegeleda ka näiteks piraatlusega ja majandusküsimustega. vaatame, kuidas Euroopa Liit on tegutsenud oma partneritega seal piirkonnas ennem, eriti Gaadi egiidi all ei hoolita sellest, et need riigid ei austa demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet, see puudutab ka näiteks Somaaliat. ning näiteks need sõjalised operatsioonid, mida seal läbi viiakse näiteks Etioopia vägede poolt Somaalias, muudavad terroriste tegelikult tugevamaks. minu arvates on väga oluline keskenduda riigile, mis on seal piirkonnas eriti tähtis, nimelt Etioopia peaministri surm annab meile nüüd uue võimaluse. aga me peame seda ära kasutama ning toetama ka võimalikku uut peaministrit, kellel on keeruline praegu oma võimu kehtestada tulenevalt vanadest võimukandjate, vanade võimukandjate vastumeelsusest. meil on vaja nõuda, et Cotonou lepingust kinni hoitakse, aga seal on tuhandeid poliitvange. seal ei võimaldata ÜRO vabaühendustel töötada. kuidas nad siis saavad oma naabruskonnas demokraatiat ja õigusriiki edendada, näiteks Somaalias? meil on vaja nõuda Etioopias poliitilist kaasatust ning see võib olla kriitilise tähtsusega. ma nõustun sellega, mida ütles härra Pütikohver, nimelt mis puudutab härra Rondose rolli, meie esindajad seal ning kuna ma pean kohe lõpetama, siis lõpetuseks tahaksin mainida, et üks kriitilise tähtsusega küsimus on, et eh, on silm kinni pigistatud Etioopia ja Eritrea konflikti suhtes. selle konflikti lahendamine võiks aga mõjutada terve regiooni olukorda. suur tänu! aitäh! Toomas Fernandel, välisteenistuse esindaja, soovis ka sõna. kus te olete? seal. Toomas Fernandel, äh, mina esindan Aafrika osakonda välisteenistuses. kõigepealt ma pean vabandama oma direktori Gunfer Paake nimel, kes oli siin varem kohal, aga ta pidi teisele koosolekule min-, minema, ta soovis küll teie ees kõneleda, aga ei saanud. suur tänu, teen lühidalt me oleme väga rahul sellega, et Ahvet selle küsimuse tõstatas. meie arvates on see väga ajakohane. nii see raport kui resolutsioon, sest Somaali poolsaare strateegiline raamistik, mis nõukogus eelmisel aastal vastu võeti, äh, hakkab jõudma oma rakendusanalüüsi faasi aasta pärast vastuvõtmist. seega me soovime tõesti kuulata ära uusi ideid, igalt poolt. mul eriti palju lisada ei olegi, kui välja arvata see, et Catherine Ashton on tõesti ka rõhutanud seda, kui oluline on üle maailma juhid ühe laua taha tuua, rõhutamaks seda kõikehõlmavat lähenemist, mida meil on Somaalia poolsaare ja selle strateegilise raamistiku jaoks vaja. selles analüüsi käi-, selle analüüsi käigus loomulikult kaasame me kõiki aspekte, kõiki osapooli, komisjoni teenistusi, ÜTP sa-, saadikuid, samuti liikmesriike. veel üks väike märkus, loomulikult Keenia mängib väga olulist rolli ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta valimised mõjutavad ka tõenäoliselt tervet piirkonda. välisteenistus on loomulikult valmis ka andma teile edasist teavet selle analüüsi kohta. ja me oleme valmis teiega koos töötama, suur tänu. nüüd äh, raportöör kokkuvõtteks. suur tänu, härra esimees, suur tänu kolleegidele kes kiitsid minu raportit ja toetavad mind. see on tõesti keeruline piirkond, millega ühes raportis ainult tegeleda. aga ma üritasin keskund-, keskenduda ühise kaitse ja julgeoleku ning välispoliitika aspektidele, samas sellest piirkonnast võiks kirjutada terve raamatu, mitte ainult ühe parlamendi raporti ja ma kindlasti võtan arvesse ka seda, mida härra Svensson ütles, kuigi Eritreas minu teada kristlased kannatavad kõige rohkem, kus härra Afiraki üsna kuratlikult kohtleb neid. erinevalt paljudest Briti poliitikutest toetan mina vägagi Somaalimaa iseseisvussoovi. aga meie komisjon seda arvatavasti ei toeta, mina isiklikult aga ja minu fraktsioon toetavad teie muudatus, muudatusettepanekut selles küsimuses. oma eelnõus ma lihtsalt mainisin seda küsimust, et Somaalimaa soovib, et nende iseseisvust tunnustataks. siin proua Muniz luges need oma märkused nii kiiresti ette, et ma ei jõudnud kõiki üles kirjutada, ta mainis jah äh, elevandiluuga kauplemist, ma mainisin siin ohustatud liike. siis äh, UNFOR-i küsimus hea on see, et äh, sotsialistid on sellega nõus, teised frak-, fraktsioonid vist mitte, aga loomulikult äh, konservatiivid ja sotsialistid on, peavad seda küsimust tähtsaks ning siis eraturvafirmad, suurem, suur osa kellest tegelikult asuvad Ühendkuningriigist ja Ühendkuningriigis ja ka minu valimisringkonnas ma vaatan, uurin teie muudatusettepanekut sada kaksteist põhjalikult ja üritan selles küsimuses leida mingisuguse kompromissi. ma ei öö, äh, toeta siin mingisugust siduvat õigustikku, ma pigem toetan selle tööstusharu jaoks käitumiskoodeksit. aga tuleb tunnistada, et pole veel ühtegi laeva õnnet-, õnnestunud kaaperdada, kus äh, oleks relvastatud kaitsemeeskond peal niisiis, need turvafirmad tegelikult on tõhu-, tõhusad, meeldib see teile või mitte. härra Pütikohver, härra Rondose mandaat ja selle laiendamine, see loomulikult ei, ei lange meie raporti äh, alla. minu arvates, kolleegid, on tal seal tegutsemiseks üsna ulatuslik mandaat ja ma ei soovi siin küll konflikte tekitada, aga tema mandaadi on paika pannud nõukogu ning see põhineb ÜVJP-l e, ja ühisel kaitse- ja julgeolekupoliitikal. igatahes peab ta suhtlema kõikide osapooltega seal piirkonnas, ükskõik kes nad siis on, Eritrea küsimus oli tema jaoks siin äh, raportis eriti oluline, ma tean äh, ma võtan tema arvamust siin arvesse. proua Koomes, nõustun jällegi suuresti sellega, mida tal öelda oli, aga see küsimus, raport loomulikult puudutab peamiselt ühist kaitse- ja julgeolekupoliitikat. me loomulikult üritame muuta Somaali poolsaart õitsvaks piirkonnaks, see puudutab loomulikult ka majanduslikku, ma-, majanduslikku ja keskkonna olukorda. igati küsimuse võtsin ma arvesse, mida te ütlesite aga loomulikult me ei hak-, saa siin ümber kujundama hakata seda regionaalset üle, äh, struktuuri. Etioopia loomulikult mängib seal piirkonnas võtmerolli, aga meie stra-, suhted on väga strateegilised selle riigiga. mina aga sooviksin, toetaksin pigem präänikut kui piitsa selle riigiga suhtlemisel. maitsvat präänikut. suur tänu. minu poolt olekski kõik ja järgmisel Strasbourgi nädalal toimub ka variraportööride kohtumine. suur tänu, härra Tänuk. järgmiseks päevakorrapunktiks on ülevaade härra Kovalovi poolt, mis puudutab Ukraina öö, valimisi ja valimisvaatlusmissiooni parlamendivalimisi peeti Ukraina demokraatiale oluliseks proovikiviks ja neid arutati pikalt ka enne valimiste päeva. meie korraldasime üheteistkümnendal oktoobril ka spetsiaalse töötoa. Need valimised olid nii olulised, et esimeste konverents otsustas moodustada viieteistkümnest liikmest koosneva delegatsiooni selleks, et valimisi vaadelda ja et saata juba oktoobri alguses valimiste eelne missioon Kiievisse. Pavel Koval juht seda juhtis, tegemist on ka inimesega, kes juhib äh, Euroopa Parlamendi ja Ukraina Parlamendi vahelist koostöökomisjonist, komisjoni. OSCE osales seal samuti ning ka me olime osa siis Odiiri valimisvaatlusmissioonist ja nüüd äh, esialgsed järeldused äh, näitavad, et valimistel ei olnud võrdseid võimalusi kõigil tulenevatest, tulenevalt administratiivsete vahendite kuritarvitamisest ning samuti öö, sellest, et rahastamisest oli teatud parteidel puudu ning samuti ka meediakajastusest. valijatel oli võimalik valida erinevate erakondade vahel valimiste päev oli äh, rahumeelne, kõik läks äh, rahulikult ja äh, valimist, sedelite ülelugemine toimus enamasti hästi. kuid siiski puudu oli selgusest, ametlikke tulemusi siiamaani avaldatud ei ole, eile opositsiooniliidrid ka nõudsid kolmeteistküm-, kolmeteistkümnes ähm, valimispiirkonnas häälte uuesti ülelugemist. on nõutud ka teatud valimisringkondades viies siis täpsemalt ka valimiste äh, kordamist ja nüüd annaksin sõna raportöörile härra, härra Kovalile. suur aitäh! suur tänu! härra esimees. septembris siis esimeste konverents otsustas saata suurema missiooni Ukrainasse, nimelt siis viieteistkümnest liikmest koosneva delegatsiooni ja selle valimisvaatlusmissiooni osas siis otsustati, et mina seda juhin ning äh, ase delegatsiooni juht oli härra Kaaler, ning edasi ka äh, siis proua Rebecca Harms ja härra Lopes Aguilar. nii et siis äh, delegatsiooni juhtkond läks sinna juba varem, kõik meist sinna kohale minna ei saanud, aga tahaksin rõhutada seda, et ettevalmistusperiood oli just eriti suure tähtsusega, sest et meil oli võimalik selle käigus kohtuda mitmete erakondade esindajatega ning ka paljude organisatsioonidega, näiteks saadik äh, härra Tombinski, ning samuti ka Odihri valimisvaatlusmissiooniga. me viisime enne päris varisemisvaatlusmissiooniga alustamist nii-öelda poliitilise luure ja osalesime ühisel seminaril, mis oli samuti ettevalmistuseks sellele missioonile. tahaksin teile meelde tuletada, millistele järeldustele me seminari käigus jõudsin. kui ma komisjonis sõna võtsin, siis ma ka ütlesin, et vastavalt äh, uuele valimisseadusele, millega nõustus nii valitsus kui ka opositsioon kahe tuhande, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Ukrainas, äh, rakendas äh, ellu siis segavalimissüsteemi, see tähendab seda, et pooled parlamendikohtadest vastavalt hääletu-, valitakse siis vastavalt enamhääletussüsteemile ja me eeldasime, et see võib tekitada probleeme. tahaksin rõhutada seda, et valimisseadusest kinni ei peetud. ja seda juba siis seadusandlikul tasemel, rääkimata siis päris äh, Äh, ellurakendamisetapist. kohalikud äh, valimis, äh, kohalike valimiskomisjonidega oli probleeme, samuti ka fiktiivsete erakondadega, vastavalt uuele Ukraina valimisseadusele oli nend-, oli nendel fiktiivsetel erakondadel võimalik ka valimiskomisjoni töös osaleda päris erakondadel, näiteks äh, Svobodal ja Udaril ei olnud tegelikult enne üleüldse seal mingisugust esindatust, nii et need nii-öelda päris erakonnad, äh, kellel oli ka tegelikke šansse valimistel hääli saada, ei saanud valimiskomisjonide töödes üleüldse osaleda. Äh, probleeme oli ka meediakanalite erapooletusega. näiteks oli ebavõrdselt jaotatud reklaamiaeg meediakanalites samuti oli puudu äh, informatiivsetest programmidest, äh, telesaadetest just äh, erakondade teemadel, nii et sellele me tähelepanu ka juhtisime. ja kõik see võis mõjutada ka hääletustulemusi. nüüd, mis puudutab valimisvaatlusmissiooni ennast, siis sai see alguse pärast Strasbourgi täiskogu. me kõik kirjutasime alla äh, meie, see tähendab siis parlamendisaadikutest valimisvaatlejate eh, käitumiskoodeksile. ja see võimaldas meil teha koostööd ka teiste organisatsioonidega, näiteks OSCE või eh, ODIHR ja ka Euroopa Nõukogu ja eh, ÜRO. kui me ei oleks teinud tööd käsikäes, siis ei oleks tegelikult meie häält nii selgelt kuulda olnud. arvestades olukorda Ukrainas, siis, siis me ju teame, et Ukraina soovib läheneda Euroopa Liidule ja me kohtleme neid sellest tulenevalt ka karmilt, me kohtleme ka Euroopa Liidu liikmesriike karmilt mis puudutab OSCE-d, siis tegelikult Ukraina hakkab äh, seda organisatsiooni peagi ka äh, juhtima ja just nimelt sellepärast ma äh, tahaksin ka konstruktiivseid vastuseid sellele ühisraportile mitte esimest korda ei olnud proua Lavros selle missiooni juht. ma rääkisin samast teemast ka täna hommikul teisel koosolekul. kus viibisid valimisvaatajad teistelt valimisvaatlusmissioonidelt. me käisime Lvovis, Kiievis ja ka teistes linnades ja mitte ainult äh, linnades ja väikelinnades, vaid ka tegelikult äh, maapiirkondades. osalusprotsent oli väga kõrge üle, üle viiekümne protsendi, kahe tuhande seitsmendal aastal oli see kuuskümmend kaks protsenti, nii et sellele jäi see siiski alla ukrainlastele pakkusid valimised väga suurt huvi, väga palju valimisvaatlejad olid ka koha peal valimisjaoskondades ja rahvusvahelisi valimisvaatlejaid võeti seal väga hästi vastu, ei olnud mingisuguseid probleeme selles osas meil. ja nüüd äh, mingem siis edasi järelduste juurde, mis puudutab nüüd valimisseadust, siis äh, sellele anti väga kriitiline hinnang, selles on väga suuri puudujääke. ja need puudujäägid viisid ka äh, negatiivsete tulemusteni. nüüd äh, valimiste ajal leidsid aset ka mitmed negatiivse maiguga sündmused, näiteks kandidaadid ei olnud äh, tegelikult, neil ei olnud võrdseid võimalusi äh, tulenevalt äh, kohtuotsustest äh, siis kaks võtmetähtsusega äh, opositsiooniliidrit ei saanud valimistel osaleda, ühelt poolt siis Julia Timošenko ja ka Juri Lutsenko valimiste päeval tegelikult olid asjad hästi organiseeritud, mingisuguseid suuremaid probleeme ei olnud, nüüd aga häälte ülelugemisest esialgu äh, läks see hästi, kuid hiljem ei olnud meil võimalik enam äh, vaadelda seda, kuidas häälte lugemine toimus ja ja me tegelikult ei näinud seda, kuidas häälte lugemine lõpule viidi, nii et me ei saa siin äh, mingeid lõplikke järeldusi teha, sest et meil ei ole kõiki, kogu infot olemas. ja nüüd, äh, mis puudutab äh, proportsionaalset hääletussüsteemi, hääletustulemused näi-, vastasid täpselt ka arvamusküsitlustele kuigi oli ka oli ka ennustusi, mis avaldati juba enne lõplikke hääletustulemusi, nii et äh, need tulemused siis sellele ka vastasid, nii et keegi neid siin küsimuse alla hiljem ei pannud. kuid äh, mis puudutab seda enamhääletuse alla käivat süsteemi, siis äh, sellega oli probleeme, mitmed valimisvaatlejad täheldasid, et paljudes valimisringkondades oli näiteks valimiskampaaniate osas siin mitmeid puudujääke, hääli lausa ost-, osteti ja tegelikult vastavalt Ukraina seadusandlusele on siinkohal tegemist väärteoga. nüüd see kaheosaline süsteem ühelt poolt siis proportsionaalne hääletussüsteem ja teiselt poolt enamushääletus. ja äh, sellel on kindlasti oma osa mängida selles, et valimis või et hääled, häälte ülelugemisele anti nii negatiivne hinnang. nüüd, kui me vaatame endiseid idabloki riike, siis äh, me näeme, et ukrainlased on teinud poliitilise valiku ukrainlastel on võimalik valida ka opositsioonierakondi, kui nad seda soovivad ja me näeme, et nendel erakondadel on ka väga suur toetus, kuid e, saame ju võrrelda ka neid parlamendivalimisi eelmistega. rääkisime me peaksime rääkima ukrainlastega kui oma hea naabriga, me peaksime neile ütlema, et äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta valimised ei olnud kuidagi paremad kui kahe tuhande kümnenda või kahe tuhande seitsmenda aasta omad. ikka veel ju alles Ukrainas oodatakse hääletustulemusi. ja see iseenesest on juba märk sellest, et asjad ei käi päris nii, nagu nad peaks Ukraina keskvalimiskomisjonilt on ka äh, ettepanek nimelt, et viies valimisringkonnas oli probleeme ja seal tuleks valimised uuesti korraldada. vastavalt Ukraina seadustele tuleb äh, asjad ka välja selgitada. me tahame konkreetseid lahendusi, mis tuginevad äh, seadustel ja kui on mingeid kahtlusi, siis tuleb asja selgitada juba kohtus. tuleb võib-olla sisse viia ka muudatusi äh, valimisseadus, seadusesse ja ärgem unustamegem, et Ukrainaga me oleme ju osa samast organisatsioonist OSCE raames. meeles tuleb pidada seda, et ukrainlased tahavad valida ja nad enamasti valivad selliseid erakondi, kes Euroopa Liitu pooldavad. suur aitäh ja nüüd enne, kui ma annan sõna nendele kolleegidele, kes on sõna soovinud, tahan teie tähelepanu juhtida sellele, et delegatsiooni raport on ka laiali jagatud, kui te seda lugeda soovite ja nüüd on sõna härra Kaaleril, kes oli delegatsiooni aseesimees no.. suur aitäh, lugupeetud esimees, ma tahaksin kasutada seda võimalust ja äh, tahaksin meie delegatsiooni juhti Pavel Kovalit kogu südamest tänada ja mitte ainult selle ettekande eest, mis ta just pidas sellel teemal, vaid ka hea koostöö eest. ja ma usun, et äh, ta panustas suuresti sellesse, et äh, me ühiselt nelja parlamentaarse delegatsiooniga ja ka Oodiriga Äh, äh, saime koostada sisulise valimisprotsessi hinnangu, mis äh, on ka olukorda täpselt peegeldav. ma arvan, et me peaksime alati rääkima valimisprotsessist tervikuna. meie mm, nägime oma silmadega kahte valimiseelset päeva ja valimispäeva ennast ning ma tahaksin rõhutada seda, mida ka eelnevalt äh, on juba öeldud, et üldjoontes toimus kõik kenasti. Ähm, äh, ja äh, meie valimispunktis läks poolteist tundi aega, enne kui esimene urn avati Ähm, kui meie vaatame seda, kuidas äh, meie valimised toimuvad, siis selle aja jooksul oleks meil enamus hääli juba loetud olnud, aga äh, nagu öeldud, siis äh, tegelikult suuri probleeme ei olnud, häälte lugemine toimus ka üsna läbipaistvalt, oli üsna hästi näha, kes kelle poolt hääletas ja ähm, tegelikult ei ole siin millegi üle suurt kurta Äh, mida me oma äh, silmadega ei näinud, aga mida teised vaatlejad äh, meile usaldusväärselt selgitasid, puudutas protsessi, mis puudutas häälte kokkulugemist valimisringkondades, kus oli olukord selline, et häälte lugejad ei olnud tulemuse üle väga rõõmsad ja seetõttu läks mõnikord väga kaua aega, enne kui kõik eh, tulemused arvutisse sisestati ning mõnikord oli olukord isegi selline, et eh, kulus päevi, enne kui tulemused avalikuks tehti. ma ei taha äh, korrata siin kõike seda, mida on kriitikana välja toodud. ma arvan, et kakskümmend üks aastat pärast Nõukogude Liidu langemist on võimalik puhtad valimised korraldada, kui poliitiline tahe selleks olemas on see, et me neid puudujääke pidime välja tooma, sõltub minu arvates sellest, et vastutavad osapooled ei ole seda poliitilist vastutust näinud sellisena nagu meie aga äh, meie saame poliitilist dialoogi ja ähm, koostööd Ukrainaga jätkata ja intensiivsemaks muuta ja selle läbi me saame ka seda olukorda aidata muuta. ma arvan, et oluline on ka see, äh, et siin komisjonis ja parlamendis äh, peame me mõtlema, mida teha, et kas me peame mõtlema, et kas Äh, kui me neid liiga äh, palju kritiseerime, kas nad liiguvad siis äh, Moskva suunal või mis siis juhtub, ei, hoopis vastupidi. mina tahaksin koostööd Ukrainaga tugevdada. võib-olla seda näete, nähta, nähakse ka võib-olla ähvardusena. no igatahes mina teen omad järeldused sellisena, et me peame rohkem koostööd tegema, me peame äh, Äh, rõhuma äh, sellele, et kinni tuleb pidada nendest väärtusest, mis äh, meie tegevuse aluseks on. ja ma arvan, et tegelikult Ukrainas ei taheta võib-olla Moskva tiiva alla minna räägime nüüd Lazarovist, Lovotškist või kellest iganes, siis ma usun, et enamus ei ole kindlasti selle poolt, et äh, Moskva tegevuskava järgida, sõltumata sellest, kes siis järgnevatel aastatel äh, riiki valitseb. Äh, ma arvan, et me peaksime äh, rakendama teeriume nagu Euroopa Nõukogus ja OECD-s äh, seda tehakse ja me peame samal ajal selgelt välja ütlema, et me tahame Ukrainat äh, ka aidata selleks, et nad saaksid järgmised vale-, valimised paremini korraldada ja me peame kindlasti toetama seda, mida OECD välja pakub, selleks, et see heas usus ja hästi ka ellu rakendatakse Ehm, me oleme seda kahe eelneva valimise äh, puhul juba ka näinud ja sellel valimise puhul me nägime seda ka ja me peame selgelt välja ütlema selle, et äh, me tahame tulevikus head koostööd, eriti just demokraatia edendamise valdkonnas ja ehm, ka teises valdkonnas, mille osas me oleme juba riigiga kokku leppinud, me tahame, et ehm, Äh, viiaks läbi muudatused ja reformid, mis aitavad demokraatiat edendada äh, ja mis ei aitaks äh, ähm, poliitikat oligarhide kätte suunata, me peame tegema pingutusi selle nimel, et nende ühiskond demokratiseeruks. suur aitäh, järgmiseks saab sõna härra Severin ja kõnelejad saavad äh, kaks äh, minutit igaüks. suur aitäh, lugupeetud esimees, ma toetan täiesti äh, seda, mida meie missioonijuht ütles. mina koos mõne teiste kolleegidega osalesin seal missioonil, ma toetan seda, mida ta ütles selle kohta, mis Ukrainas toimus ja ma olen rahul selle aruandega, mis me koostasime ja seetõttu äh, ma ei hakka üksikasjadest rääkima ja ma ei hakka fakte siin kordama, ma tahan vaid äh, teha omalt poolt neli poliitilist märkust aga kõigepealt ma tahaksin ära märkida selle, et tegelikult on natukene irooniline see, et me täna räägime äh, Ukraina valimisprotsessi puudujääkidest, eh, samal ajal kui me eh, Euronewsis ja CNN-is kuulsime puudujääkidest Floridas. aga hea küll, igaühel on omad probleemid ja igal pool on tegelikult probleeme ja seetõttu liigume siis Ukraina juurde ja ma tahaksingi siis eh, omalt poolt kiiresti järgmisi asju ära märkida. kõigepealt esiteks, Euroopa Liit ei vaja perspektiivitut poliitilist pinget Ukrainas. jah, puudujääke oli, kuid äh, nende puudujääkidega tuleb kindlasti tegeleda positiivselt ja ratsionaalselt. Äh, tuleks äh, võtta proportsionaalseid ja mõistlikke suhtumisi, me ei peaks püüdma opositsiooni radikaalseks muuta. teiseks, Euroopa Liit ei pea Äh, loobuma ressursside ja instrumentide ja stiimulite kasutamisest, äh, mis on ette nähtud Euroopa Liidu Ukraina assotsiatsioonileppega, selleks et harmoniseerida äh, poliitilist kultuuri me oleme näinud, et poliitiline kultuur on muidugi erinev see puudutab ka eh, geopoliitiliste eesmärkide edendamist, eh, mille hulgas on kindlasti ka meie väärtuste standardite edendamine. kolmandaks, eh, Euroopa Liit ei pea mõõdet tuult äh, Ukrainat eemale tõukama äh, äh, suunas, mis on vastupidine Euroopa suunale ja viimaseks, Euroopa Liit ei pea valmistama pettumust Ukraina kodanikele, kes vaatamata pettumusele viimase valimisprotsessi suhtes on selgelt välja öelnud, et nad siiski pooldavad oma riigi Euroopa poole liikumist ilma milleta ei ole võimalik saavutada midagi positiivset ega jätkusuutlikku ja ma loodan, et äh, kõik see, mida me ütleme alates praegusest hetkest, äh, on äh, see, mida me ütleme, võttes arvesse neid Euroopa Liidu vajadusi, mida ma just mainisin, aitäh! suur aitäh ja nüüd proua Koratsa-Pilt, kes oli ka delegatsiooni liige, suur aitäh, lugupeetud esimees. väga hea oli osaleda Paveli delegatsioonis Äh, Ukrainas äh, ja ähm, Pavel konsulteeris meiega äh, väga tihedalt ja kogu see delegatsioon kutsus ennast väga avatud protsessi, me kõik toetasime Tiri, NATO, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Parlamendi avaldust ja see on ka seisukoht, mille me oleme avalikult võtnud ja ma tõesti loodan, et me siin kojas oleme nõus sellega, et Äh, parlamendi valimisi iseloomustas äh, see, et ei olnud võrdles, võrdseid võimalusi, äh, see tulenes ebavõrdsest rahandusest olukorrast ja see on samm tagasi võrreldes eelnevate valimistega, mida Pavel kirjeldas. valimispäev oli üleüldiselt rahulik hääletamist äh, Äh, hinnati positiivselt, aga häälte lugemis negatiivselt, kuna puutus läbipaistvus, äh, nagu öeldud, siis hääled, häälte lugemine leidis aset äh, päev hiljem ja Michael, sina rääkisid hääletus või valimisprotsessist ja pärast valimisi me oleme näinud olukorra halvenemist ja me oleme ka eh, seda näinud eh, häälte lugemise puhul. Eh, see häälte lugemine praegu endiselt veel toimub ja seda häälte lugemise protsessi ei saa hinnata nii positiivselt, nagu me seda tegime päev pärast valimisi. lugupeetud esimees, nagu Pavel ja teised on väga hästi kirjeldanud, siis valimisprotsessil oli teatud puuduseid, aga ma tahaksin omalt poolt ka kommenteerida mõningaid asju, mille puhul minu arvates on väga oluline rõhutada seda, et rahvusvahelise kogukonna Euroopa Parlamendi valmismissioon oli äh, hea missioon. me peame olema ühtsed oma seisukohtades, aga samal ajal äh, me ei tohi jätta võimalusi valesti tõlgendamiseks, äh, kui me räägime nii Euroopa Parlamendi kui rahvusvahelise kogukonna seisukohtadest ja kui me räägime valimisvaatlusmissiooni positsioonist. praegusel hetkel kui me räägime valimis protsessist ja eh, Ukrainast eh, ja tema poliitilisest protsessidest, siis eh, need mõlemad aspektid on meile väga südamelähedased, valimisprotsess tegelikult veel käib, kuna hääli veel loetakse ja me peame järgima seda, mis toimub me ei tohi samas aga äh, ennatlikke otsuseid teha Euroopa Liidu Venemaa viisalepete mm, ja muudes äh, küsimustes. meie missioon on sõltumatu valimisvaatlusmissioon, mis tugineb rahvusvahelistele standarditele. Äh, me ei võrdle siin Floridaga, Venemaaga, Valgevenega, me võrdleme seda olukorda rahvusvaheliste standarditega Äh, mis äh, peaksid kirjeldama demokraatiat ja demokraatlikke valimisi. Äh, demokraatia puhul ei ole tegemist a la carte valikuga. ma loodan, et me jõuame, lugupeetud esimees, üksmeelele selle väga tugeva seisukoha osas ja valimisvaatluse ühisavalduse kohas, kohaselt. aitäh. härra Noisel järgmiseks. suur aitäh, lugupeetud esimees. ka mina olin selle delegatsiooni liige ja ma tahaksin äh, toetada seda aruannet, mida me äh, siin näeme. ma arvan, et me peame Euroopa Liiduna Ukrainaga äh, suhetes panustama väikestele koostöösammudele praegusel hetkel on endiselt veel väike aken avatud positiivseteks reformisammudeks. majanduslik ja sotsiaalne olukord Ukrainas on keeruline ja see tähendab seda, et olukorda tuleb parandada Euroopa Liidu ja Ukraina vahelistes suhetes on minu arvates mõistlik eh, keskenduda mitte ainult eh, leppe ratifitseerimisele keskenduda, vaid me peame oma natukene, oma eh, ootusi natukene madalamaks kruvima mm, vaja on tugevamat poliitilist tahet ja tõhusamat mm, valitsuse struktuuri ja Ukraina minu arvates praegusel hetkel ei suuda seda tagada. me peaksime teatud piiratusvaldkondades püüdma Ähm, arenguid hästi kujundada. Äh, siia juurde kuulub näiteks libe-, viisa liberaliseerimise tegevuskava, mida Ukraina alates kahe tuhande kümnenda aasta novembrist on ellu rakendanud. ma usun, et äh, teatud püüdluste abil Ukraina poolelt on võimalik selle plaani äh, ellurakendamise esimene faas lähikuudel lõpetada me peaksime rõhutama seda, et vaja on kiiremini edasi liikuda. teiseks peaks Euroopa Liit Ukrainaga koostööd eh, tegema, näiteks energiavaldkonnas, me peaksime selles valdkonnas oma koostööd tugevdama ja me peaksime idapartnerlust eh, selles vallas ära kasutama intensiivsem dialoog eh, Ukraina ühiskonnaga oleks meie kõigi jaoks vägagi suureks kasuks ja nüüd Pat Coxi ja Gnassevski kohta, mm, kes teevad tööd Lutsenko ja Timošenko vabastamise nimel ma arvan, et me ei peaks seda tegevust äh, varjutama valimisrikkumiste küsimusega. Äh, see on eraldiseisev asi ja seda tuleb ka kindlasti parlamendis arutada, aitäh. Grazie, kolleeg Sivjetš. härra Sivjetš, suur tänu tahaksin nõustuda nende kolleegidega, kes kiitsid meie valimisvaatlusmissiooni. see töö oli tõesti väga keeruline. me oleme ennem valimisi juba aasta aega ju Ukrainast siin rääkinud. ma ei hakka siin kordama neid tehtud kommentaare, aga tuleb tunnistada, et valimised on nagu näiteks auto kokkupanemine. see tehnoloogia, mida seal kasutati, ei olnud just täiuslik. ja valimiskampaania ajal ei kehtinud korralikud reeglid nagu juurdepääs meediale, rahastamisele või haldusaparaadile aga süsteem toimis. ukrainlased said valida neid, keda nad soovisid. kahekümnest võimalikust parteist valisid nad välja viis ning osalus näitas, et ukrainlased soovisid tõesti oma valikut teha. nüüd on meil see lõpptoode olemas, mis on selle ebatäiusliku tehnoloogia tulemus. valimistulemused ei ole täiuslikud, aga see on toode, mis võib toimida. kaks peamist erakonda, mis valimistel osalesid, ei ole rahul regioonide, ja see on hea, regioonide partei, partei ei ole rahul, sellepärast et nad ei saanud absoluutselt enamust, mida nad seal soovisid. opositsioon ei ole samuti rahul, sest nad soovisid tõestada, et nad on paremad kui regioonide partei. opositsioon võitles väga vapralt, kuigi nende liider oli vangis. see oli tegelikult nagu referendum Julia Timošenko vangistamise üle. mina võin teha lühemalt, proua Koomes soovis ka, et ma kõneleksin, andke mulle veel pool minutit, kohe lõpetan. niisiis, kaks uut parteid said ka parlamenti, Klitschko Euroopa-meelne partei sai parlamenti ja see on väga positiivne ning veel üks Pro Svoboda nimeline partei, kes on ksenofoobne ja natsionalistlik, said parlamenti, see võib aga tekitada probleeme. küsimus meie ees on järgmine, kas Euroopa Liit nüüd ostab seda toodet, mis valmis valimistel või hakkavad need probleemid ju uuesti korduma? ma arvan, et me peaksime copyrighti peale panema sellele Ukraina tootele. kolleeg Tännak, palun tehke lühidalt. Tee, teengi. loomulikult ma toetan seda aruannet, mind huvitab see kommentaar et, et viiskümmend kaheksa protsenti on kõrgosalus. minu kodumaal oleks see ajalooliselt madal tulemus, kuuskümmend neli oli eelmisel korral ja seegi oli väga madal erinevates riikides on osalusprotsendid erinevad. ma mõistan, et Timošenko kinnipidamine endiselt pärsib assotsiatsioonilepingu sõlmimist ja ma siin lugesin ka omaette ja leidsin, et regioonide partei ja kommunistid, kes tavaliselt neid toetavad, said ainult kakssada kakskümmend kolm kohta, see ei, ei ole veel enamus. ja kui lisada veel see nelikümmend kolm, kes majoritaarse süsteemiga sinna valiti, tõenäoliselt ähm, suurte altkäemaksude läbi, kes olid ka äh, üksikkandidaadid, siis nad ei jõua sinna kolmesajani, mis on see enamuse piir raadas. niisiis, opositsioon sai tegelikult kokku ju üle viiekümne protsendi rahvahäältest ning nad saavad Janukovitši valitsusele parlamendis tõeliselt, tõesti kinda visata. küsimus Pavelile see üksikkandidaatide äh, majoritaarse valimise viivitus, kaksteist kandidaati saavad korraldada uued valimised, kas see tähendab, et Euroopa Parlament peab nüüd uue saatkonna sinna saatma, vaatlemaks, kas need valimised ka korrektselt korraldatakse, kahju, et mina Ukrainas ei saanud olla, ma olen seal kõiki valimisi pärast oranži revolutsiooni vaadelnud. see jäi mul vahele, aga võib-olla äh, osaleksin siis, kui me paari nädala pärast uurime, kuidas valitakse neid kahteteist lisakood-, lisakohta, mis mängivad tõesti Ukraina demokratiseerimisel väga olulist rolli. kolleegid, kahjuks on meil aega vähe, tõlgid hakkavad ära minema. saame jätkata omaette, aga see ei ole just kõige tõhusam. härra Kaaleril on midagi öelda, kas see on väga kiireloomuline? interpretation from our suur tänu veel tõlkidele. ma ei ole ühe kolleegi viitega nõus, mida ta ütles juba ennem valimisi. et mingisugust rolli ei mänginud see, et opositsiooniliidrid olid vangis. see on vale, sest kõik ei saanud ju kandideerida ja seega valimised ei olnud vabad ja õiglased ma olen vastu sellisele vihjele, et see, et opositsiooni liider oli vangis, ei mänginud mingisugust rolli. tulge kõik kõrtsi. võtame seal endale napsu, Protasevitš. andke oma arvamus olge kannatlikud, Protasevitš soovis, soovis sõna. ja siis tulen teie juurde tagasi. härra esimees, teen lühidalt. sooviksin tänada Pavel Kovalit tema töö eest ja kuna Ukraina olukord on praegu väga ebaselge, sest hommikul on opositsioon tulemuste tunnustamisele vastu, pärastlõunal on selleks valmis õhtul seab küsimärgi alla veel rohkem piirkondi, kus tuleb korraldada lisavalimised, siis me peaksime tunnustama Paveli tööd. ja nüüd ka praktiline soov, et me korraldaksime eraldi koosoleku kas meie komisjonis või laiendatud juhatuses koos Koksi ja Kostinskiga, kui nad on Ukrainast tagasi, et me saaksime aru ka sellest poliitilisest kontekstist Ukrainas jah, te võite korraldada härra Brokiga arutelu kõigepealt sellel teemal, tema juhib meie komisjoni. härra Sivetš. vastan lihtsalt auväärsele härra Kaalerile. mina siin ei nõua midagi, ma kirjeldan olukorda. vaatamata sellele, et opositsiooni liider oli vangis, olid opositsioon piisavalt tugev, et kandideerida ja saada hea tulemus. vaatamata sellele me protesteerisime selle vastu, et Julia Timošenko vangistati eelmisel aastal, võtsime me korduvalt vastu sellealaseid resolutsioone. niisiis, küsimus ei ole selles, millise hinnangu me anname tema vangistamisele, aga vaatamata sellele kasutati teda logona, olulise äh, figuurina opositsioonikampaanias, kuigi ta oli vangis. niisiis, ma lihtsalt kirjeldasin olukorda koha peal. suur tänu